Uh, tere hommikust, ma arvan, et me võime oma istungit alustada esimese raportiga, mis käsitleb naiste vaesust Euroopas. Uh, kahjuks ei saa proua Zimmer täna siin olla, aga Toomas Hendel asendab teda, nii et, et ma annaksin talle sõna. jaa, liibi kolleegid, liibi kolleegid, ich darf äh... kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin vabandada Gabriele nimel, ta tõepoolest ei saanud siin olla ja ta ei teadnud seda varem. ma tänan kõiki, kes tegid muudatusettepanekuid selles raportis. koostöö meie komisjoni ja FEM-i vahel oli tõhus ja jõudis uuele kvalitatiivsele tasemele rajanevalt kahe komisjoni vaheliste esimeeste kokkuleppele oleme jõudnud järeldusele, et meie tegeleme üldiste vaesuse järeldustega, naistekomisjon aga eeskätt naiste ja laste vaesuse järelmitega. seetõttu jõuti ka järeldusele, et nelikümmend kolm muudatusettepanekut lükati tagasi ja proua Zimmer palub, et tehtud muudatusettepanekud võetaks tagasi ja esitatakse siis, esitataks siis uuesti selleks, et sellest kahe komisjoni esimehe kokkuleppest lähtuvalt üheksandaks detsembriks dokumentiga ühele poole jõuda. selle raporti ettevalmistamise käigus valitses põhimõtteline üksmeel vaesuse vastu võitlemise põhimõtetes, eeskätt silmas pidades võitlust laste vaesuse vastu. proua Zimmer töötab tehtud kompromissettepanekute kallal ja vaatamata sellele, et ta täna siin ei ole, püüab ta täna õhtuks jõuda variraportööridega vajalikule kokkuleppele ja jõuda tehtava tööga lõpule selle kuu lõpuks, kuna dokumendi valmimistähtaeg on kolmas november, hääletamine üheksas november. on muudatusettepanekuid, millega proua Zimmer nõus ei ole, see on muudatusettepanek number kakskümmend kaks, mis puudutab Sotsiaalfondi eelarve suurendamist, siis äh, muudatusettepanekut nelikümmend kolm, mis käsitleb laste vaesust, siis muudatusettepanekut nelikümmend kaks, mis käsitleb eh, kolme vaesusnäitajat, mis on sätestatud strateegias kakskümmend kakskümmend ja siis eh, sõnastust, mis on kirjas art-, lõikes viis, need muudatusettepanekud, mis käivad eelloetletud eh, punktide ja art-, artikkel viie kohta, need on need, millega proua Zimmer nõus ei ole. kui me räägime muudatusettepanekust viiskümmend kaks, siis eh, leiab proua Zimmer, et selle esimese osa suhtes tuleb kompromissile jõuda, samuti tuleks leida kompromiss muudatusettepaneku kolmkümmend viis ja kolmkümmend kuus suhtes, muuhulgas ka selles suhtes, muudatusettepaneku suhtes, mis on suunatud sellele, et vähendada laste vaesust aastast kaks tuhat kaksteist poole võrra. aitäh, proua Maisner, palun! aitäh! kahju, et äh, proua Zimmerit täna siin ei ole, aga tema nime, seisukohta just tutvustati, ma leian, et me oleme kõik üksmeelsed sellest, et me peame leidma teid naiste vaesuse vähendamiseks, see on ilmselge. muudatusettepanekud on tegelikult tehtud kõik ühte suunda, need kannavad ühtset iseloomu, aga praegu on väga keeruline hakata neid Äh, muudatusettepanekuid kas tagasi võtma või kompromissettepanekuteks valmis olema, sellepärast et me lihtsalt ei tea nüüd ju eelnevalt, mida muuta kavatakse, kavatsetakse ja kui me räägime äh, muudatusettepanekust number viiskümmend, siis ma oleksin pidanud siia väl-, suhtes väljendama oma seisukohta, ma ausalt öeldes ei tea, kuidas me peaksime öö, äh, nüüd seda asja menetlema ma, saab olema äh, suhteliselt keeruline kõiki asju uuesti rea peale saama, äh, saada, sest tahtsin ainult seda siin märkida kui eelseisva, eelseisva progre-, protsessi iseloomustamiseks. nüüd äh, need muudatus- ja kompromissettepanekud, mis puudutavad ühtesi ja samu punkte, siis me peaksime nende juures leidma ka teid, kuidas neid küsimusi tulevikus positiivselt lahendada. kui me Saksamaal räägime Saksamaal vaesusest, siis me räägime üleüldisest vaesusspiraalist, ma ei tea, kas teised üldse teavad niisugust mõistet, ma ei tea, ja võib-olla oleks äh, õigem siiski seda mõistet siin kasutada, seda enam, et kui me räägime vaesusspiraalist perekondade puhul, kes juba nõnda öeldakse, sünnivad vaesusesse ja öö, tänu sellele on neil erakordselt keeruline seda spiraali murda, sellest välja pääseda ootan kompromissettepanekuid ja edasist debatti, aitäh! Thank you uh,. Mrs Lope Fontania. Uh, suur tänu, järgmisena saab sõna proua Lopes. Uh, suur tänu, proua esinaine, kõigepealt uh, tahaksin üldiselt öelda nii palju, et ma ei arva, et meil oleks raskusi enamuse muudatusettepanekute heakskiitmisega, aga kindlasti tuleks leida kompromiss nende muudatusettepanekute vahel nende sisu nimelt on suhteliselt sarnane ja me peaksime jõudma ühtse tekstini. kõige raskem muudatusettepanek meie jaoks äh, on seesama, äh, mida ütles äh, arvamuse koostaja esindaja. ma ei taha küll muidugi proua esinaise kompetentsi küsimärgi alla seada, kuid ma ei saa aru, milliseid kriteeriume siin on praegu kasutatud kahekümne seitsmenda, kolmekümnenda, viiekümne neljanda ja seitsmekümne neljanda osas, mille on esitanud meie fraktsioon, ma lihtsalt ei saa aru. ma räägin siin muudatusettepanekutest, mis keskenduvad tööõigusele, eh, ebakindlatele töölepingutele ja ma lihtsalt ei mõista, miks äh, ei saa siin viidata nais, naistele. ja kui, miks ei saa viidata nais-, miks ei arvestata Naisõiguskomisjoni seisukohtadega? kui me seda ei tee, siis võib selle komisjoni ju laiali saata. ja ma tahaksin öelda, et ma ei ole nõus. minu meelest tuleb kokkuleppele jõuda Äh, sotsiaalfondi äh, alase teksti osas. minu meelest oleks väga meeldiv, kui me jõuaksime siin mingisugusele kokkuleppele ja mina isiklikult toetaksin äh, selle fondi vahendite suurendamist. seda muidugi juhul, kui sellega suurendatakse naiste konkurentsivõimet, nendel tööle võetavust nii-öelda kuid ei tohiks sellega kindlasti hakata sekkuma sotsiaalkindlustusse. ma olen nõus ka muudatusettepanekuga viiskümmend kolm, kuuskümmend üks, ma tegelikult täpselt ei tea, mida siin tahetakse öelda. ma olen täiesti veendunud küll, aga et me jõuame kokkuleppele, tegemist on olulise raportiga ja ma olen täiesti veendunud, et meil õnnestub jõuda väga hästi koostatud tekstini enne kui annan sõna teistele kolleegidele, tahaksin äh, täpsustada, et kõikidele raportööridele äh, tehti selgeks, millised on erinevate komisjonide pädevusalad ja vastavalt süvendatud koostööle peavad kõik komisjonid jääma siiski oma pädevusvaldkonna juurde oma arvamusi koostades, see on äh, nii vastavalt kodukorra lõikele viiskümmend ja siin on öelnud, et äh, kõik arvamuse koostajad ja raportöör äh, üheskoos otsustavad, millised on nende konkreetsed pädevusvaldkonnad ja lahendavad äh, seega niimoodi selle probleemi. selles osas lõpp, leppisid kokku siis komisjonide esimehed seda koostöös raportööriga ja arvamuse koostajatega ja sellepärast on väga paljud muudatusettepanekud tagasi lükatud, proua Morangiati. just nimelt selles küsimuses äh, Äh, proua esinaine, et mulle sõna andsite. tõsiasi, et äh, raportöör oli täiesti kursis äh, ja teadis, mis on iga komisjoni pädevuseks. minu meelest on suhteliselt kummaline, et meie esinaine Äh, ei saanud sellele viidata, kuigi sellel samal kohtumisel ta tunnistas, et üks meie kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tegevuskavaks äh, oli just nimelt äh, just naistele suunatud klausli edendamine ehk teisisõnu, selles sama, sellel samal koordinatsiooni kohtumisel pandi paika siis põhimõte ja see läks otseselt vastu sellele, mis puudutab neid muudatusettepanekuid, kus on sees äh, nii-öelda FAM komisjonile viide. ja samas lepiti siis kokku, et meie komisjon hakkab tegelema naiste õiguste küsimusega nii et me näeme siin teatavat äh, seisukohtade nihet äh, selle ühe ja sama inimese poolt, ühel ja samal kohtumisel, mis on täiesti arusaamatu. teiseks, lubate mul ehk jätkata, sellepärast et selle eest ma tahtsin äh, sõna võtta kohe pärast teie sõnavõttu, aga võib-olla räägin natukene hiljem, kui on minu kõneaeg koos käes, aga jätkan siis teie loal siiski sekkub äh, proua Linn. lahendame kõigepealt selle küsimuse ma tahaksin veel kord selgitada, tegemist on äh, süvendatud koostöömenetluse alla mineva protsessiga, kokkulepe saavutati, ma tahaksin, et proua Peres meile küll selgitaks seda asja, küsin seda nende käest. Ähm, ja kahjuks ma end ei olnud kohal eelmisel koordinaatorite kohtumisel, seega ma ei tea, millest te täpselt räägite. aga mis puudutab seda konkreetset raportit, äh, siis tegemist on äh, äh, süvendatud koostööga, selles on kokku leppinud kaks komisjoni esinaist ning Naisõiguste ja võrdsete võimaluste komisjoni pädevusvaldkonnas on naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamine, sealhulgas ka tööturul ning kohtlemine tööturul. see on täiesti ilmselgelt äh, Naisõiguste Komisjoni pädevusvaldkonnas ja seega otsustas Naisõiguste Komisjon ja meie komisjoni esinaine niimoodi kokku leppida. Äh, nüüd veel, kes soovivad sõna, kõigepealt äh, proua Jotova. siiski proua Noronšati. Äh, ma tõmbasin teid juba maha, äh, sellepärast et ma arvasin, et te juba kasutasite oma kõneaja ära. siiski, härra Serkas kõigepealt protseduuriline küsimus. presidenta, yo quiero también un poco manifestar mi sorpresa eh,, mi sorpresa que no es. aitäh, äh, ma tahaksin kõigepealt öelda, et ma olen äärmiselt hämmastunud, asi ei ole selles, mis toimub täna, vaid asi on Äh, selles töös, mida me siin teeme, äh, see jääb justkui tagaplaanile sellega võrreldes, mida teistes komisjonides tehakse. Äh, mul on tunne, et me ei ole justkui kaasatud ja ma tõesti ei saa aru, kuidas tööhõive mandaat, mis on väga selge tööturu ja sotsiaalse kaasatuse osas, on teemaks, mis on nii-öelda teiste komisjonide poolt üle võetud nemad seal peaksid ju rääkima hoopis naistest ja lastest ja ma tahaksin anda veel ühe täiend-, tuua veel ühe täiendava selgituse. võib-olla me peaksime äh, asjadele laiemalt mõtlema on täiesti selge, et artikkel äh, viiskümmend äh, paneb paika tõhustatud koostöö komisjonide vahel, aga igalühel on ju ikkagi oma pädevus proua Linn, ma olen teiega täiesti nõus ja ma olen alati ka mõelnud selle üle, et miks see küll nii on, aga tegelikult tuleks see teema tõstatada esimeste konverentsidel. nii et, et äh, fraktsioonid peaksid selle teema tõstatama esimestel konverentsil. meil ei ole enam palju aega jäänud hääletuseks, nii et, et kui teil just midagi väga olulist äh, protseduuri seisukohalt ei ole öelda, siis ma tahaksin hakata teie kõneaega kärpima Je vais faire très vite, madame la présidente. ma teen väga lühidalt ähm, äh,, proua esineja, kõigepealt see toimimismeetod, millest te räägite, kehtib äh, seadusandlike tekstide puhul, see ei ole seadusandlik tekst kui tõesti ei tohi panna meie muudatusettepanekutesse sisse sõna naised, siis minu meelest äh, on see küll väga kummaline, me, kui tegemist on naiste vaesust puudutav äh, raport, siis on ikka kummaline, kui sinna ei saa panna sisse sõna naised. nüüd äh, pööraksin teie tähelepanu muudatusettepanekutele kakskümmend seitse, nelikümmend seitse ja viiskümmend neli, mis on sellel põhjusel tagasi lükatud Äh, vastuvõetamatuks kuulutatud, minu meelest me peame siiski äh, minema asja juurte juurde ja ma paluksin, et äh, see otsus võetaks uuesti vaatluse alla ja et need võetakse, kuulutatakse siiski vastuvõetavaks, need muudatusettepanekud. proua Krüüni ja mina ise oleme esitanud palve tähelepanu pöörata ka muudatusettepanekule seitsekümmend üks sellepärast et siin räägitakse miinimum äh, sissetulekust, see ei ole täna veel vastu võetud, nii et olgem ettevaatlikud seitsmekümne esimese osas, me ei ole sellega nõus ja nüüd, äh, mis puudutab äh, Euroopa Sotsiaalfondi kakskümmend kaks, kakskümmend kolm ja kakskümmend kuus, kolm muudatusettepanekut, kas kaudselt või otseselt räägivad sellest, et me toetame selle fondi vahendite kärpimist, aga see on täiesti vastuvõetamatu. kui tegemist on sellise raportiga, arvestades, millised on meie ühtekuuluvuse eesmärgid, sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärgid, ja tahaksin veel teie tähelepanu juhtida ka kaheksakümnendale muudatusettepanekule, mis minu meelest äh, natukene õõnestab äh, Äh, lähimuspõhimõtet ja mis nüüd puudutab äh, muudatusettepanekute vastuvõtmist, ma tahaksin, et me hääletaksime praegu ja küsiksime, et äh, et kas me saadaksime uuesti need muudatusettepanekud, mille nemad on öelnud, on vastuvõetamatud siiski Naisõiguste Komisjoni. proua Jootova järgmisena. proua Jootova. suur tänu, proua esinejana ma ei tahaks rohkem seda asja kommenteerida, sest ma absoluutselt ei ole nõus sellega, kuidas ähm, jagati need pädevusvaldkonnad, et üks komisjon tegeleb siis ainult vaesusega ja teised naiste küsimustega, <laughs> sellepärast et äh, raporti pealkirjaks on ometigi ju naiste vaesus Euroopa Liidus. Neid asju ei saa äh, lahutada, kuidas me saame lahutada asju, mis on, mis on omavahel otseselt seotud? Te ütlesite meile, et äh, komisjonid otsustasid nii töötada, aga minu meelest äh, oleks pidanud siis selle kohta saatma kirja, mina olen variraportöör, mingisugust kirja ma pole saanud ja meie koordinaator ka juba avaldas oma arvamust selles küsimuses ja, ja esitas protesti ja ma olen temaga nõus, sellepärast et see käitumisviis on küll täiesti mõistetamatu, kui me ei saa viidata naistele oma muudatusettepanekus sellise raporti puhul, siis on see täielik nonsense Äh, proua Zimmer jah, räägib siin erinevatest muudatusettepanekutest, äh, on kokku kirjutanud mõned kompromissid ja nii edasi, aga mina ei saa mitte midagi aru. sotsialistid on justkui vastu muudatusettepanekule kakskümmend kaks, kuivõrd siin on tegemist Euroopa eelarvest, aga, eelarvest, aga samas me ütleme, et me, raha meil ei ole vaja selleks, et naistevastase vaesuse, naiste vaesuse vastu võidelda. see, sellest ma ka ei saa aru, see ei ole normaalne kakskümmend äh, kaks ja kakskümmend kuus ja kakskümmend kolm, jah, võib-olla võiks kokku panna kompromissiks, äh, millega siis saaks reguleerida sotsiaalfondi rahastamist, aga mida teie arvate, kolleegid, kuid minu meelest kindlasti tuleks hääletada äh, see, seda ettepanekut, et kas saadame need muudatusettepanekud uuesti FAM-i. ja vaatamata ajalistele piirangutele olen ma tõesti arvamusel, et me peame selle äh, aru, äh, arutelu uuesti maha pidama. selline asjade korraldus on minu meelest vastuvõetamatu, proua Korni-, Kornel Liisson. Um... Ähm. aitäh! ma arvan, et naiste vaesus on äh, Äh, just nimelt äh, üks põhilisi vaesuse liike, vaeseid naisi on palju rohkem kui mehi, mõelge siin äh, üksikemadele, lahutatud naistele, suur osa vaesusest naistest on just sellised me võime selle, selles kontekstis kõnelda väga paljudest asjadest, näiteks pensioniõigusest naistele, sellest, kuidas äh, naistele tagada lastehoid, nii et, et nad saaksid tööl käia Äh, siis äh, kuidas tagada miinimumsissetulek nendele naistele, kes ei saa töötada. ma olen äh, esitanud ka mitmeid muudatusettepanekuid sellel teemal. nüüd, mis puudutab nende muudatusettepanekute vastuvõtmist, siis ma arvan, et üsna mitu muudatusettepanekut on saanud liiga terava kriitika osaliseks, on leitud, et need ei kuulu meie komisjoni pädevusse ma arvan, et meie parlamendi ülesanne on siiski koostada nii hea raport kui võimalik ning äh, kui ma kuulsin äh, härra Serkast, kes kõneles siin sellest, et äh, tööhõivekomisjon on pidevalt silmitsi selle probleemiga, et meie teemad kattuvad teiste komisjonide teemadega aga tegelikult see probleem on kõige teravam Naisõiguste komisjonis. mina olen koordinaatoriks äh, Naisõiguste komisjonis ning äh, väga paljud äh, meie komisjoni liikmed on ka naiskomisjoni liikmed ja me võiksime sellist olukorda ära kasutada minul oleks igatahes küll väga hea meel esitada siin terve rida uusi muudatusettepanekuid, tähendab, mis ma esitasin siin, ma esitaksin need uuesti ka Naisõiguste komisjonis ja ma tõesti äh, leian, et nendes muudatusettepanekutes on palju häid asju, mis peaksid olema raportis ja ei ole tegelikult oluline, kas me esitame nad siin ja hääletame neid siin komisjonis või Naisõiguste komisjonis. see ei ole oluline, äh, kui tulemuseks on see, et me saame lõppkokkuvõttes väga hea raporti, aitäh! ma tahaksin äh, öelda, et ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite pädevuste kattuvuse osas. Äh, ma tõstatan selle küsimuse ka, ka proua Peressega, sest tema oli see, kes langetas otsuse koos Naisõiguste Komisjoni juhatajaga ja raportööriga äh, selle kohta siis, et teatud muudatusettepanekud ei ole vastuvõetavad. ma ei hakka sellel teemal praegu hääletama, aga ma räägin sellest siis meie esinaisega, nii et, et meil on tõesti enne hääletust võimalik need muudatusettepanekud uuesti üle vaadata, sest ma olen teiega täiesti nõus Äh, ma tean, et äh, sekretäriaat ütleb meile küll, et meil on need pädevused siin rangelt paika pandud, aga ma olen teiega siiski nõus ja ma leian, et see teema tuleb proua Peressiga uuesti tõstatada, hoolitsemaks selle eest, et äh, see muudatusettepanekute sobimatuse küsimus jällegi tõstatada. härra Serkas ma tegelikult ei tahtnud, ma tegelikult ei tahtnud sõna, aga kuna te mulle sõna andisite, siis ütlen, et ma olen nõus sellega, mida te ütlesite. härra, proua Assaja, palun. aitäh. mul on väga hea meel, et te tahate seda teemat tõesti tõstatada koordinaatorite kohtumisel. Eh, me kõik oleme saanud selle emaili ja mina olin ka üks nendest, kes oli väga hämmeldunud selle üle, et need muudatusettepanekud niimoodi ära jaotati. mina esitasin kolm muudatusettepanekut, mis olid äh, vägagi äh, sarnased ja siis mulle öeldi, et ühe neist ma peaksin esitama teises komisjonis. ma olen sellele emailile juba vastuse saatnud ja ma ütlesin, et ma võin tõesti ühe muudatusettepaneku, mis seal nimekirjas oli, tagasi võtta aga äh, ma tahaksin teada, et mis nõu te meile siis nüüd annate, äh, mida, mida me siis peaksime tegema, kas ma peaksin selle emaili uuesti saatma ja ütlema, et ei, ma ikkagi ei võta seda muudatusettepanekut tagasi või milline on see ajakava koordinaatorite kohtumisega, mis me nüüd siis nüüd peame tegema? ma tahan öelda seda, et kõik muudatusettepanekud kaalutakse uuesti läbi ja me anname teile siis teada niipea kui võimalik, kas otsust on muudetud või ei sest äh, minu arvates on selline lähenemine täiesti õige, väga paljud inimesed on selle küsimuse tõstatanud äh, ja ma tõesti jagan täiesti teie seisukohta, me peame kõik muudatusettepanekud uuesti läbi vaatama ja vaatama siis, äh, kas neid saab esitada tööhõivekomisjoni kaudu ja me võtame tõesti ühendust kõigiga, kes on muudatusettepanekuid esitanud, niipea kui võimalik, et teile teada anda, kas olukord on muutunud või ei. härra Mann. Ich mache sehr kurz, weil ich mich freue teen lühidalt. mul on väga hea meel, et äh, selle arutelu käigus väljendub meie ühine seisukoht. asi on ju selge, et äh, me ei saa äh, töötada nii kitsarinnaliselt, et teemat naine käsitletakse ainult naistekomisjonis, kultuur, kultuurikomisjonis, siis me ei tohiks rääkida üldse enam noortest, kelle, kes nagu otseselt ei ole ühegi komisjoni pädevusalas see on minu arvates suhteliselt koomiline olukord, ehkki Saksamaal algab karnevalihooaeg alles üheteistkümnendal novembril. me peame selle juures, selle teema juurde uuesti tagasi tulema, me peame tõstatama selle probleemi, et me ka meie võiksime tegeleda selle küsimusega. aga nagu sa ütlesid juba, sa püüad teha endast oleva selleks, et meie komisjoni liikmete seisukoht maksvusele pääseks. jah, me hoolitseme selle eest, et see küsimus tõstatatakse. proua Figureido. aitäh nagu kolleeg proua Kornilissen olen ka mina Äh, koordinaatoriks ja samuti olen ma ka selle komisjoni liige. niisiis me teame, kui olulise teemaga me tegeleme. naisõiguste komisjon loomulikult äh, peab välja töötama oma seisukoha ja meil tõesti on vaja seda tõhustatud koostööd. samas äh, naisõiguste komisjon ei kavatse ja ma arvan, et proua Bauer on minuga selles küsimuses nõus, sest ka tema on selle komisjoni liige, liige ja ka koordinaator, jah. niisiis, äh, Naisõiguste Komisjon ei kavatse äh, äh, meie komisjonil oma töö tegemist takistada selle ettepaneku või selle raporti sisuks on ju naiste vaesus ma arvan, et me peaksime siin üles näitama teatavat paindlikkust. me peaksime oma põhimõtete osas olema paindlikud ja mina olen nõus sellega, et me äh, aktsepteerime ka selliseid ettepanekuid kolleegidelt, äh, mis tegelikult äh, käsitlevad nii-öelda naiskomisjoni pädevusse jäävaid asju see ei kahjusta ju kuidagi Naisõiguste Komisjoni tegevust ning lõppkokkuvõttes olen ma täiesti kindel, et raportöör äh, suudab ise otsustada, kuidas need erinevad muudatusettepanekud äh, raportisse panna, nii et, et mingit kattumist ei tuleks. minu arvates oleks see kõige parem lähenemine Äh, see oleks sellisel kainel mõistusel põhinev lahendus, äh, mis äh, ei, ei tekita mingeid konflikte komisjonide vahel. aitäh ja proua Bauer, palun! aitäh! olukord on tõesti pisut veider. Nende teemade osas, mis siis jäävad mitme komisjoni pädevusse, oli meile Äh, selline tõhustatud koostöö. Äh, tõsi on ka see, et äh, tõhustatud koostöö ei ole alati probleemide vaba ja näiteks sellistel juhtudel nagu praegu, kui on väga raske eraldada, mis kuulub siis Naisõiguste Komisjoni pädevusse, mis Tööhõivekomisjoni pädevusse. aga kuue aasta jooksul, mis ma olen siin parlamendis olnud, ei ole ma kunagi kokku puutunud sellise asjaga, et üks komisjon lihtsalt otsustas äh, Äh, teisele komisjonile tagasi saata nende muudatusettepanekud. mulle tundub, et äh, antud juhul tõesti see eraldusjoon on äh, niivõrd paindlik või ebamäärane, et seda on täiesti võimatu täpselt paika panna, nii et, et mulle tundub, et meil on vaja rohkem head tahet selleks, et see probleem lahendada ja meil ei ole vaja üksteisega võidelda. aitäh! rohkem sõnasoovijaid sellel teemal ei ole, ma tahaksin lihtsalt öelda, et jah, proua Kering, palun. aitäh. ma tahtsin ka paar asja öelda, aga mitte muudatusettepanekute kohta. ma olen täiesti üllatunud, et juttu ei ole üldse vaesusevastasest võitlusest läbi majanduse tugevuse tööturg on ju olemas ainult osana majandusest ja äh, heal järjel majandus tähendab ka hea järjel tööturgu. naised ei eksisteeri ju vaakumis, nad elavad täpselt samasuguses maailmas nagu kõik teisedki ja selleks, et äh, võist-, äh, selleks, et võidelda naiste, naiste vaesuse vastu, täpselt nagu kõigi teiste vaesuse vastu, tuleb hoolitseda selle eest, et töökohad on olemas ja et naistel on juurdepääs nendele töökohtadele. nii et, et arvestades seda, et me ei hakka rääkima sellest, kuidas me äh, minu arvates kõige äh, ilmsemal viisil saaksime vaesuse vastu äh, võidelda, me räägime hoopis sellest, kuidas siis äh, vaesust leevendada ja mina olen esitanud terve rea muudatusettepanekuid, mis juhivad tähelepanu lähimuspõhimõttele. Neid meetmeid tuleks siiski rakendada liikmesriikide tasandil ja mainiksin oma muudatust kakskümmend kaks, sellest on siin natuke juttu olnud tõenäoliselt sellepärast, et ma teeksin ettepaneku, et me ei peaks antud hetkel Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid suurendama. kust see raha peaks tulema, see raha tuleks liikmesriikidelt ju nagu ma juba olen öelnud, ma leian, et liikmesriigid peaksid selle küsimuse oma tasandil lahendama, sellepärast et nemad teavad kõige paremini, kes seal riigis parajasti kannatab. ja ma ei, äh, mulle ei meeldi ka see sõna significantly, olulisel määral, mida see siis tähendab täpselt? Äh, minu ar-, minu arvates tähendab see lihtsalt seda, et me oleme reaalsusest täiesti kõrvale kaldunud, kui me tahame midagi suurendada olulisel määral, siis me peaksime ütlema ka, kui palju see olulisel määral on. Äh, sellepärast, et sellised üldised udused väljendid minu toetust küll ei leia Äh, see, see viitab sellele, et teie lihtsalt elate hoopis teises maailmas kui see maailm, kus mina elan. mainiksin ka muudatust viiskümmend üks, millega kustutatakse äh, punkt viis ja äh, selle aluseks on jälle ka see, et ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et sotsiaalkaitse aitaks kuidagi vähendada majanduslanguse kestvust see võib kergendada küll nende inimeste olukorda, kes äh, majanduslanguse tagajärjel kannatavad, aga et see tervele majandusele kuidagi kaasa aitab, selle kohta mingeid tõendeid küll ei ole. aitäh! suur aitäh! üheksandal novembril peaksime me selle arvamuse siis komisjonis vastu võtma, nii et, et äh, vastuse küsimusele muudatusettepanekute kohta peaksite saama sellel nädalal ja ma paluksin ka kõiki, et äh, Äh, võtaksite äh, ühendust oma fraktsiooni juhtidega, et äh, esimeste konverentsil see olukord ära muudetakse, sellepärast et fraktsiooni juhid on need, kes panevad paika komisjonide pädevused ja ühise vastutusala. mina tõstatan selle teema härra proua Peresiga, aga mulle meeldiks, kui te räägiksite sellest ka siis oma fraktsiooni juhtidega. niisiis, üheksas november on hääletus komisjonis back to Mr. ja nüüd härra Händel. aitäh, võin öelda enda poolt ainult seda, et jälgisin täpselt diskussiooni kulgu ja kirjutasin nii mõndagi üle ja kavatsen informeerida proua Zimmerit täpselt sellest, mis siin täna räägiti, aitäh. Right, thank you. That and now we come to... suur tänu, järgmine päevakorrapunkt hääletused. kõigepealt Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond, seitse kirja on saadetud selle kohta välja, hääletame ühe hääletusega, töögrupp on selles kokku leppinud ja nagu ma aru saan, probleeme kellelgi ei ole sellega üheski fraktsioonis nii et võib-olla võiksime kasutada täna oma hääletuskaarte, kui teil on neid kaasas, pange need masinatesse ja andke teada, kui teil ei ole kaarti kaasas. ühesõnaga, kõik seitse koos praegu hääletus on avatud. ikka veel avatud. Uh, the vote is closed. ja nüüd on hääletus suletud. kolmkümmend neli poolt, kaks vastu, erapooletuid ei ole. suur tänu! Läheme edasi, järgmine punkt, kui ma nüüd kuskilt üles leiaksin selle, ütleb proua esinaine. Euroopa pensionisüsteemid äh, piisavad, proua Omen Reutenit, meie raportööri, pole kohal, seega paar minutit pausi ootame siis proua Omen Renteni saabumist. If you could take your seats again. kallid kolleegid, võtke uuesti istet, nagu ma aru saan, proua Omer Reuten on kohale jõudnud ja alustagem siis järgmise päevakorrapunktiga, nii nagu juba öeldud. nimelt ähm, piisavate, jätkusuutlike ja kindlate Euroopa pensionisüsteemide suunas. nii et kolleegid, võtke palun istet ja annaksingi sõna proua Omen Reutenile suur tänu, proua esinaine. esinaine. täna räägime me siis rohelisest raamatust, mille komisjon on meile esitanud. lasub see direktiivil, mis on praegu nõukogus ummikusse jooksnud, nimelt mobiilsusdirektiiv mis sätetab eri, sätestab erinevad nõuded pensionitele ja pensionide jätkusuutlikkusele. ma olen selles osas koostööd teinud nii meie komisjoni sekretariaadiga kui ka väga paljude ekspertidega antud raportit koostades ning äh, järgmisel nädalal peaks minu raport jõudma ka siis juba tõlkesse. olen üritanud oma raportiga vastata mitmetele erinevatele küsimustele. ja need vastused ei ole küll võib-olla iseenesest äh, lahendus, äh, lahendust andvad tänasele olukorrale, kuid on reaktsiooniks kujunenud olukorrale ning võtavad pilgu tulevikku. ja proua esinaine, äh, ma loodan, et kui see raport on kord valmis, siis äh, õnnestub äh, mul nendest asjadest rääkida ka teiste fraktsioonide variraportööridega ning me saame siis esitada vajadusel sellesse raportisse juba muudatusettepanekuid. ning sellest kõigest peaks kooruma siis nägemus, mis on järjekindel. mida ma selle all silmas pean? nimelt seda, et mina selle punkti raportöörina üritan anda endast kõik selleks, et äh, meie tee oleks äh, selge ja et äh, me ei hakkaks võtma kompromisse lihtsalt kokkuleppele saamise nimel. me tahame, et meie poolt andav vastus äh, oleks siiski järjepidev äh, ja sisukas pensionite tuleviku osas. esimene küsimus, millele me peame leidma vastuse, on järgmine. kas Euroopa Liit peaks midagi pensionisätete osas ette võtma? minu meelest äh, on äh, see Euroopale väga oluline küsimus eriti kui me vaatame kasvu- ja stabiilsuspakti all ümber toimuvat. kui äh, pensionisüsteemid ei ole jätkusuutlikud, äh, siis on äh, sellel mõistagi liikmesriikide eelarvele selgelt negatiivne mõju. ja selles kontekstis on selge, et Euroopa peaks midagi tegema. proua esinaine, see aga ei tähenda sugugi seda, et Euro peaks äh, et Euroopa peaks äh, mingisugused reeglid äh, paika panema, vaid äh, pigem on meie osa anda nõu selle kohta, kuidas asju tulevikus natukene paremini organiseerida. ilmselgelt on tegemist ümberpööratud püramiidiga tegemist, meil on järjest vähem noori inimesi, kes maksavad pensionimakseid nendest noortest inimestest äh, saavad kunagi vanad inimesed, kuid täna peavad siis need äh, vähesed noored inimesed äh, maksma kinni järjest suureneva vanemate inimeste arvu. nii et pensionisüsteemid mingil hetkel hakkavad kokku kuivama ja seega enamustes riikides äh, praegune pensioniiga on äh, madalam kui ametlik äh, pensioniiga ja tekib küsimus, kas Euroopas peaks mingisuguse ühtse pensioniea paika panema? muidugi, arvesse tuleb siin võtta see, et liikmesriigiti on ka eluiga erinev. selleks, et luua kindel ja jätkusuutlik süsteem ja seda on öelnud ka komisjon, on meil vaja süsteemi, mis oleks piisav. ja me oleme alati öelnud, et äh, pensionid peaksid olema keskmiselt kuuskümmend protsenti äh, mediaansissetulekust. minu meelest aga see ei ole sugugi ilmselge. ikkagi liikmesriigid peaksid olema need, kes otsustavad, millised on nende riigis piisavad äh, Äh, pensionid, mina seda siit Euroopa tasandilt küll ei oska teha. piisav pension on selline pension, mis kataks äh, siis kolm sammast äh, need peavad olema piisavad, jätkusuutlikud ja kindlad. on terve rida liikmesriike, kus on sisse toodud esimene sammas ja teine sammas pensionikindlustust, kuid äh, paljudes liikmesriikides äh, teine sammas ei ole tegelikult äh, nii-öelda tõeline teine sammas. sellest olen ma näinud nii mõndagi näidet, kus esimene ja teine süsteem on küll, esimese ja teise samba süsteem on küll sisse toodud, tollal selle süsteemi kujundas välja Maailmapank ja need riigid täna siis, mis põhiliselt kasutavad mitte üht ja teist sammast, vaid üks A ja kaks A sammast, on sattunud äh, väga raskesse olukorda. sellepärast, et esimene sammas on siis tavaline äh, pensionisüsteem ja teine sammas äh, peaks olema siis see, kus inimesed raha säästavad, kuid lõhed nende kahe samba vahel on niivõrd suureks kujunenud, et see, mis tegelikult äh, säästetakse, tõstetakse sealt sambast ära selleks, et täita auke esimeses sambas. see ei olnud ju ometigi äh, asja mõte esialgu. nii et äh, lahendus tuleb leida ka sellistele küsimustele lisaks sellele muidugi on selliseid liikmesriike, kus esimene sammas toimib väga hästi ja neil on piisavalt ähm, vahendeid ka teises äh, sambas, äh, sajad miljonid. aga ka seal on sattunud teine sammas äh, surve alla. seda sellepärast, et väärtpaberiturud ei ole enam nii suurt tulu toovad, kui esialgu arvata oli ja nende rahad on pensionifondidesse investeeritud. ja muidugi teine asi, millega tuleb arvestada, on see, et tohutult palju inimesi elab kauem kui varem ja seega pensionite väljamaksmise periood ka pikeneb ja see seab fondid surve alla, nii et ka selles osas peaksime me midagi ette võtma, proua esinaine. me oleme koostööd teinud ka majanduskomisjoniga ning äh, mõtlema peame ka IAPR direktiivile, see on majanduskomisjoni asi küll, kuid äh, me siiski peaksime ütlema, et pensionite kindlus ja turvalisus ning äh, fondide järelevalve ja võib-olla tööturu osapooled küll ei ole sellega nõus, kuid nende fondide järelevalve on äärmiselt vajalik, äh, vähemalt öö, osaliselt. miks? sellepärast, et ei saa ju ometigi öelda, et taolised fondid Äh, on sõltuvad äh, ainult äh, siseriiklikust turust. ei, kõik Euroopa turud mõjutavad neid. ja veel pööraksin teie tähelepanu sellele, et kui me räägime pensionitest, siis üldiselt ega noored inimesed eriti pensionitele kui sellele erilist tähelepanu ei pööra, nad pensionisüsteemist midagi ei tea ka aga sellepärast peamegi rohkem informatsiooni esitama ja teatud küsimused tõstma esile. nii palju siis lühidalt kokkuvõtteks minu poolt ja pärast töö, tööturu osapooltega rääkimist võtaksin siis võib-olla veel mõned küsimused esile ja sõna saavadki nende esindajad, seitse minutit organisatsiooni kohta, Rebecca Smith kõigepealt Business Europe organisatsioonist aitäh, aitäh Tööhõivekomisjonile selle eest, et meil on võimalus täna siin olla ning äh, jagada teiega oma seisukohti rohelise raamatu osas äh, Business Europe äh, töötab parajasti välja oma vastust rohelisele raamatule ja siis jagaksime ka teie komisjonile selle seisukoha välja, aga praegu siis räägiksin mõningatest asjadest, mida me seoses rohelise raamatuga arvame. kõigepealt Äh, keskenduksin siis kolmele valdkonnale, kõigepealt vajadus pensionisüsteemi liikmesriikides reformida äh, mõned reformid on juba aset leidnud, aga meie leiame, et on vaja veel täiendavaid meetmeid selleks, et oleks tagatud pensionisüsteemide jätkusuutlikkus ning Euroopa Liit peaks liikmesriike selles osas julgustama loomulikult äh, on olulised ka need meetmed, mis äh, on üldse suunatud riigivõla vähendamisele ning äh, riigi rahanduse jätkusuutlikkuse tagamisele tulevikus. teiseks tahaksin peatuda vajadusel tööturu reformide järele tööandjad on aru saanud, et kui pensionisüsteemi reformida, siis tähendab see ka seda, et inimesed peaksid kauem töötama, olema kauem tööturul ja selleks on vaja ka tööturul kasutusele võtta siis teatavad meetmed, mis laseksid ettevõtetel luua rohkem töökohti ja et ka vanematel inimestel oleks juurdepääs nendele töökohtadele ja siis peatuksin ka veel äh, siis rohelise raamatu teisel poolel, mis siis käsitleb lihtsalt tööandja pensioneid ja erapensionikindlustust. nüüd kõneldes reformist Euroopa Liidu jaoks peaks äh, olema kõige olulisem see, et liikmesriigid rakendaksid meetmeid, mis tagaksid nende pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse. on täiesti selge, et kui praegust poliitikat liikmesriikide tasandil ei säilitatakse, siis äh, praegust pensionitaset ei ole lihtsalt võimalik säilitada, arvestades seda, et inimeste eluiga on igal pool suurenenud meie peaks, arvates tuleks hoolitseda selle eest, et tööturul oleks rohkem inimesi, et inimesed töötaksid kauem. ma olen nõus sellega, mida ütles raportöör. me ei ole seisukohal, et, et Euroopa Liit peaks paika panema selle piisava pensionisumma, see otsus tuleb siiski langetada liikmesriikide tasandil. me oleme vaadanud OSCD näitajaid ja need ütlevad, et äh, seitsekümmend protsenti on olnud keskmine pension siis äh, keskmisest palgast. ja minu arvates on see üsna oluline statistiline näitaja. nagu ma juba varem ütlesin, me leiame, et Euroopa Liit peaks äh, toetama liikmesriike nii, nagu seda on ka viimasel ajal tehtud. Äh, riigivõla vähendamine on äärmiselt oluline, et tulevikku silmas pidades, komisjon on tulnud välja mõningate ettepanekutega selles valdkonnas ning need ettepanekud näitavad, et äh, just nimelt pensionitele tehtavad kulutused tulevikus kasvavad olulised ja äh, mõningates riikides on see kasv isegi nii suur nagu seitse protsenti. kui nüüd äh, kõnelda tööturureformist äh, selleks, et inimesed saaksid äh, kauem töötada. OSCD on leidnud, äh, mehed on, on kuskil neliteist aastat pensionil, naised kakskümmend üks kuni kakskümmend kaheksa aastat ja see on peaaegu kaks korda rohkem, kui see periood oli seitsmekümnendatel aastatel. ja seetõttu meie leiame, et oleks täiesti loomulik, et inimesed lihtsalt oleksid tööturul kauem. Äh, teine võimalus loomulikult oleks äh, äh, maksta väiksemaid pensioneid või siis teha suuremaid makseid pensionifondidesse. meie aga leiame, et see ei ole selline jätkusuutlik ja sobiv lahendus. pensionile mineku ea tõstmine liikmesriigiti on palju parem lahendus Äh, selleks aga tuleb liikmesriikidel rakendada mitmeid meetmeid. Äh, pensioniea tõstmine on ainult üks asi, aga liikmesriigid saavad rakendada veel mitmeid täiendavaid meetmeid, äh, loomulikult arvestades siis iga liikmesriigi olusid. nagu ma juba ütlesin, meie tööandjatena saame aru, et tööturumeetmed on samuti väga olulised, meil on ikkagi veel kümme protsenti töötust Euroopa Liidus praegusel hetkel ja äh, loomulikult äh, see paneb ka pensionisüsteemid suure surve alla. me leiame, et äh, tööturul peab olema võimalus inimestel tööd saada ja selleks peab tööturg olema paindlik, toimima tõhusalt. liikmesriigiti on üsna palju selliseid paindlikke pensionile mineku süsteeme, mida siin võiks eeskujuks võtta ja nüüd räägiksin siis tööandja pensionitest. kõigepealt äh, EOB direktiiv, meie äh, leiame, et see direktiiv on, me ei leia, et see oleks praegu kohane. Äh, need tööandja pensionid on olnud suhteliselt väikesed siiani, kuigi olukord on mõnel määral viimasel ajal paranenud Euroopa Komisjon äh, juba kavatseb selle direktiivi uuesti läbi vaadata, vähemalt nii palju me oleme kuulnud. Äh, äh, aga Euroopa Liidu institutsioonid tegelikult ei ole veel rohelisele raamatule reageerinud ja enne, kui komisjon saab edasi liikuda, peab ta siis need vastused rohelisele raamatule ära ootama. nüüd, mis puudutab mobiilsust, siis see, see tööturu mobiilsus tuleb parandada ning äh, väga oluline on arvestada ka globaliseerumisega ning tagada Euroopa Liidu majanduskasv ja see tähendab seda, et tööturud peavad olema dünaamilised. kogemused aga viitavad sellele, et äh, tule, tulevased pensionid on need, millele tuleks eelkõige keskenduda ja mitte niivõrd olemasolevate pensionite ülekandmise õig-, võimalustele rohelises raamatus on mõningaid seisukohti selle, selles osas, kuidas inimeste mobiilsust Euroopa Liidus parandada, näiteks kas või tööandjapensionite osas, äh, on välja tulnud äh, mitmete ideedega, mis meie arvates on üsna ambitsioonikad, arvestades süsteemide erinevust liikmesriigis, aga võib-olla tõesti Euroopa Liit peaks äh, tagama mingi, tulema välja mingite suunistega, mida selles valdkonnas saaks siis teha. siis veel ettepanek äh, Monti raportist äh, luua nõndanimetatud kahekümne kaheksas süsteem äh, tööandja pensionite jaoks. see aitaks siis vältida sellist olukorda, kus kakskümmend seitse siis liikmesriikide süsteemi satuvad ohtu aga küsimus on selles, et kuidas kogu see asi tegelikkuses toimima hakkab, aga me oleme valmis selle valdkonnaga edasi tegeleda ja vaatama, kas tõesti on olemas nõudlus sellise süsteemi järele ja kuidas see võiks toimida äh, tööandjad loomulikult äh, on huvitatud sellest, et tagada piisav tööandja pension nii praegustele kui ka tulevastele töö, töötajatele. ja meie arvates on selline lähenemine väga soovitav ja tihtipeale pensionid on just osaks siis nendest hüvedest, mida töötajatele pakutakse erinevates ettevõtetes. me leiame, et selline mitmesambaline pensionisüsteem on midagi, mida tuleb kindlasti eh, positiivseks pidada ja tasakaal nende erinevate sammaste vahel on midagi sellist, mida liikmesriigid peavad otsustama, aga eh, pensioniallikate mitmekesistamine igatahes on äärmiselt oluline ning äh, Äh, tuleb paika panna ka siis täpselt need vastutused ettevõtete, riigi ja eraisikute endi vahel. Äh, me leiame, et rohelises raamatus on selline vale äh, dihhotoomia, kus pannakse väga palju rõhku uutele pensionifondidele, aga samas ohud on tegelikult seotud kõigi pensionisammastega ning äh, ka riiklikud pensionisüsteemid on tegelikult väga suure surve all kui nüüd äh, konkreetsematest asjadest rääkida, siis ma ei hakkaksin üksikasjadesse laskuma, sest meil ei ole eriti palju aega, aga komisjon on näiteks teinud ettepaneku, et tööandja pensioneid tuleks äh, edasi reguleerida, siin on kehtestatud näiteks täiendavad maksujõulisuse nõuded ja meie arvates need ei ole praegu äh, kohased, sellised reeglid on kehtestatud kindlustusfirmadele, aga me leiame, et pensionifondid tegutsevad hoopis teistmoodi kui kindlustusfirmad ja selline Äh, võrdsustamine pensionifondide ja kindlustusfirmade vahel meie arvates ei ole vajalik, kui soovite rohkem üksikasju sellel teemal, siis ma olen valmis äh, selle teema juurde hiljem tagasi tulema. ja lõpetuseks tahaksin ma öelda veel nii palju, et minu arvates on pensionid valdkond, kus Euroopa Liit saab avaldada väga suurt mõju ja just nimelt info edastamisel. on täiesti selge, et äh, inimestel ei ole piisavalt teadmisi, liikmesriikide tasandil ei ole piisavalt infot Äh, mida saaks kasutada kodanike teavitamiseks ja harimiseks mitte üksnes pensionisüsteemide osas, vaid ka selles osas, millised valikud neil pensionisüsteemide raame, raames on ja mida nad tulevikus üldse oodata võiksid arvestades erinevusi liikmesriigi süsteemide vahel, tuleb äh, sellist teavitamist loomulikult teha liikmesriigi tasandil, aga me leiame, et Euroopa Liit saab siin ka olulist äh, rolli mängida, äh, siis soodustades seda, et liikmesriigid informeerivad oma kodanikke ja loomulikult tuleb seda infot esitada arusaadaval moel ja samuti on oluline, et Euroopa Liit siis selgitaks ja toetaks liikmesriike sellise info levitamisel Eh, ja see aitaks ka eh, avalikkus eh, vastuvõtlikkust pensionireformi suhtes suurendada. aitäh ja nüüd ma olen valmis küsimustele vastama. Um... suur tänu. järgmisena saab sõna Euroopa Ametiühingute esindaja. suur tänu, proua esinaine. suur tänu ka teie komisjonile, et kutsusite tööturu osapooled siia seisukohti jagama ja suur tänu ka Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni eh, kohale kutsumise eest. ma ei laskuks eh, detailidesse, väga tehnilised küsimused on komisjon esitanud, kuid mõned märkused siiski ka meie poolt ja täpsustaksin samuti, et see, mida ma siin täna räägin, Äh, sai kinnituse ka Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt, äh, nimelt äh, meie juhtivkomisjon langetab otsuseid sellistes küsimustes ja siis nende seisukohta ma siin täna väljendaksingi läbi meie poolt vastu võetud resolutsiooni ja tutvustan seda siis teile, kui soovite meie poolt ma tahaksin äh, rõhutada seda, et äh, me peame käivitama arutelu demograafia osas. on täiesti selge, et äh, et me võime rõõmu tunda selle eest, et inimesed elavad kauem, aga ega see ei ole midagi uut. me teame ju seda, et rahvastik vananeb ja liikmesriigid vastupidiselt sellele, mida äh, võiks uskuda, ei kuulnud sellest liikmesriigid eile õhtul, vaid neil on olnud aega asju reformida juba mõnda aega. taolised demograafilised arengud, ega neid ei tohiks ka samas ületähtsustada ning tuleb arvestada veel ühe seosega, mis on äärmiselt oluline meie pensionisüsteemide jaoks, eriti ümberjaotussüsteemide jaoks nimelt äh, meie äh, majanduslikku olukorda ehk teisisõnu, kui palju mehi ja naisi, noori ja vähem noori on tööl, äh, millise kvaliteediga on nende töökohad ja millised on nende palgad, sellepärast et sotsiaalkindlustussüsteemide rahastamine, sealhulgas eriti just pensionisüsteemide rahastamine, on paljuski äh, tagatud just nimelt äh, inimeste töö poolt ja nende palga poolt. ehk teisisõnu, kogu selles arutelus peame meie prioriteediks töökohtade kvaliteeti ning äh, palkade piisavust, sellepärast et see on majanduslik mootor, mis on siin kõige olulisem. ja samas ei saa me ju öelda, et, et peab tööd tegema lihtsalt töö tegemise pärast, ega, ega siis ei pea pikalt töötama, kui sellest mingit kasu ei ole. ja siit äh, on äh, meil kahene vastutus nii äh, tööandjatel, sellepärast et töö muidugi kannab endas ka vastutust, aga ka liikmesriikidel on vastutus nende arengupoliitika läbi ning äh, regionaalpoliitika läbi. kui ei ole transpordisüsteeme, kui ei ole elamumajandus paigas, kui ei ole koolitussüsteemi, siis loomulikult äh, ju mõjutab tööturgu ja juurdepääsetavust äh, töökohtadele. ja meie meelest on sellega seonduv probleem selles, et me ei peaks praegu siin hakkama pensioniiga tõstma, sellepärast mida see tähendaks see tähendaks ju seda, et pensionisüsteemid justkui kantakse üle töötukindlustussüsteemidesse. sellest äh, räägiti ka Barcelona tippkohtumisel kümme aastat tagasi ja täna on need sõnad endiselt täiesti ajakohased. nimelt äh, tuleb leida vanus, äh, mis on kõige tõhusam äh, nii-öelda pensioniiga. kuid see on äärmiselt, äärmiselt oluline element. teine punkt, millele ma pööraksin tähelepanu puudutab äh, seadusandlust või uut äh, seadusandlust, on täiesti selge, et äh, meie Ametiühingute Konföderatsiooni jaoks on selge, et Euroopa Ühendusel ei ole pädevust täna sekkuda sotsiaalkindlustuste süsteemidesse, sealhulgas pensionisüsteemi. Euroopa Liit ei ole see, kes öö, dikteerib äh, pensioniea Euroopa tasandilt. Euroopa Liit ei ole see, kes kirjutab ette seda, kuidas üks või teine liikmesriik oma süsteemid peab äh, korraldama, kuidas neid peab rahastama, see on täiesti ilmselge. aga äh, mis puudutab tööandja pensioneid ja erapensionisüsteeme, siis seal tõesti Euroopa Komisjonil on pädevus, ta on seda pädevust juba ka mitu korda rakendanud esimest korda siis, kui äh, üheksakümne viienda aasta direktiiv äh, puudutas äh, lisapensioneid. see direktiiv paneb paika nii-öelda õiguste raamistiku, kuid ei räägi nende õiguste ülekandmisest ja meie konföderatsioon toetab seda, et see direktiiv tuleks siiski ümber sõnastada, esimene samm on juba astutud selle direktiiviga jah, kuid sellest ei piisa. sama asi puudutab direktiivi aastast kaks tuhat kaheksa murd üheksakümmend neli, mis puudutab äh, siis äh, artiklit kaheksa just nimelt sellest direktiivist, samuti lisapensionid, äh, see paneb paika põhimõtte küll, kuid ei ole mitte mingisugust kohustust tagada kõik õigused. ja tegelikult äh, on näidatud see, et ainult kolmkümmend protsenti õigustest on kaitstud, äh, mis tähendab seda, et ka see sõnastus tuleb äh, kuidagi ümber koostada. meie oleme nõus selles mõttes Business Europe'iga, et me peame tõesti mõtlema ümbersõnastamisele ja et kas oleks võimalik siin, kuidas mingisuguseid arenguid äh, Äh, tagada ja veel äh, siis, mis puudutab tööandjapensioneid. ja nüüd äh, erapensionisüsteemid. praegu Rohelises raamatus on sellest räägitud kui justkui mingisugusest ümberlükkamatust tõsiasjast, et pensionid ilmselt vähenevad, mina ei ole mingisugune ennustaja, ei saa seda nii öelda me oleme äh, läinud üle ühelt pensionisüsteemilt teisele, äh, kõigepealt süsteemi, mis tagas äh, teatavad garantiid, kuivõrd tööandja oli see, kes seda pensionit kogus, nüüd kogub seda üksikisik ja põhimõtteliselt vastutus on üle läinud üksikisikule ja lisaks sellele on nendel turgudel ka tõsised äh, riskid. ja loomulikult need riskid on täiesti ilmselged, et äh, ohtu võivad sattuda pensionisummad tulevikus. kuid äh, mis puudutab nende süsteemide jätkusuutlikkust, olen nõus Business Europe'iga jällegi, et seda ei saa kõike segada ära kindlustussüsteemidega see ei oleks äh, sobiv pensionisüsteemidele, sellepärast et pensionisüsteemi riskid on pikaajalised, mitte lühiajalised, tegemist ei ole lühikese investeeringutega ja seega tuleb turvanõuded kuidagi välja äh, kujundada ja ei saa kasutada samasuguseid reegleid nagu kindlustus äh, Äh, süsteemide puhul, see seaks selle süsteemi tõsise surve alla, ma ei taha väga pikalt sellest rääkida, proua esinaine, kõigest, kuid äh, ma tahaksin kokku võtta oma sõnad järgmisega, ma rõhutaksin meie jaoks kõige olulisemat küsimust, nimelt äh, töökohtade kvaliteet mitte ainult äh, vanema elanikkonna töökohtade kvaliteedist ma ei räägi, nii nagu rääkis minu naaber, ma olen temaga nõus, aga me peame rääkima ka noorte inimeste töökohtadest. Äh, ma olen täiesti nõus äh, sellega ja seda ütles ka raportöör, nimelt meil on tekkinud paradoks. nimelt inimesed tulevad järjest hiljem tööturule ja samas minnakse töö, lahkutakse tööturult järjest varem prantsuse keeles öeldakse, et küünalt põletatakse kahest otsast äh, ja seega on äh, väga oluline asjade käik minu meelest ümber pöörata. suur tänu, proua esinaine no.! suur aitäh! jaa, nüüd saab sõna Vivian Vanzenskis. Äh, suur aitäh selle eest, et mind täna kutsusite siia oma arvamust avaldama Äh, nagu äh, minu kaks eelneva äh, kolleegigi, ka meie töötame välja oma vastust rohelisele raamatule ja minu sõnavõtus on palju ühist sellega, mida minu kolleegid juba rääkisid. meie leiame, et roheline raamat, mis käsitleb pensioneid, on väga õigeaegne ja see arutelu äh, on väga õigeaegne mitte ainult Euroopa tasandil, vaid ka liikmesriikide tasandil. me seisame silmitsi terve rea väljakutsetega, äh, majanduskriisiga, demograafilise kriisiga ning meil on vaja tõesti pensionisüsteemide tõhusust ja turvalisust suurendada ja ma peatuksin oma sõnavõtus siis roheliste raamatu kõige olulisematel punktidel. kõigepealt tahaksin ma öelda seda, et pensionid peaksid jääma liikmesriikide pädevusse, seda on väga oluline rõhutada, me peame austama lähimuspõhimõtet, isegi kui me näeme, et Euroopa Liit saab pensionite eh, süsteemi näiteks eh, siiski mõjutada suuniste ja juhtnööridega. kui nüüd eh, kõnelda pensionitest ja piisavast sissetulekust pensionipõlves, siis minu arvates see ei kuulu Euroopa Liidu pädevusse, Euroopa Liit ei peaks paika panema siis, milline on see piisav pension. me eh, toetame väga seda mitmesambalist lähenemist pensionisüsteemile, aga jällegi me leiame, et liikmesriigid ise peavad otsustama, eh, kuidas eh, selle mitmesambalise süsteemi suunas liikuda. mis puudutab nüüd Äh, seoseid sotsiaalpoliitika ja majanduspoliitika vahel ning sotsiaalsete õiguste ja majanduse vahel, siis meie arvates on äärmiselt oluline, et oleks olemas tugevam koostöö nende kahe valdkonna vahel, sellepärast et need kaks valdkonda on omavahel tihedalt seotud ja pensionite jätkusuutlikkus äh, sõltub nendest. Äh, pensionid pensionid sõltuvad väga palju riigi rahanduse seisukorra, korrast ja meie arvates on siin väga heaks vahendiks avatud äh, koordineerimismeetod ja äh, samuti äh, mainis seda ka raportöör ning me väga toetame ka seda tugevdatud majanduse juhtimist, mis hiljuti kasutusele võeti. kui nüüd kõnelda pensionieast ja sellest, et inimesed peaksid kauem töötama, siis me oleme sellega täiesti nõus, aga nagu minu kolleeg ametiühingutest ütles, et tuleb nõuda, et see tegelik pensionile mineku iga ja juriidiline pensionimineku iga äh, langeks äh, kokku, sellepärast et väga paljud inimesed äh, tegelikult lähevad pensionile varem. selleks meil on vaja läbi viia tööturureformid, et selleks, et tööturud oleksid paindlikumad ja meil tuleks loobuda siis varasest pensionile minekust sest et tihtipeale neid süsteeme, neid eelpensionisüsteeme kuritarvitatakse. me peaksime andma ettevõtetele ja töötajatele stiimuleid selleks, et nad jääksid tööturule. ja nüüd räägiksin kohanemismehhanismist, jällegi siin tuleks lähtuda lähem-, lähimuspõhimõttest ning Euroopa tasandil me peaksime piirduma ainult suuniste ja juhtnööridega Äh, mis puudutab direktiivi läbivaatamist, äh, siis äh, meie leiame, et selline läbivaatamine praegu ei ole veel vajalik. ma arvan, et olukorda tuleks paremini analüüsida, tuleks analüüsida selle direktiivi puudusi ja siis panna paika uued eesmärgid. mis puudutab nüüd pensioniõiguste mobiilsust ja ülekantavust, siis me toetame äh, Äh, seda, et tööjõu mobiilsus Euroopa Liidus peaks olema äh, kergem, meil on väga palju probleeme, aga me leiame jällegi, et täiendavate pensioniõiguste piiriülene ülekandmine, nagu direktiivis välja on pakutud, ei ole tegelikult hea lahendus. meie sooviksime keskenduda äh, just nimelt nende maksueeskirjade, maksutakistuste kõrvaldamisele. mis puudutab nüüd maksujõuetust, nagu kolleegid siin juba ütlesid, et äh, meie ei näe vajadust uute Euroopa tasandil reeglite järele pensionifondide jaoks ja lõpetuseks räägiksin äh, informatsioonist ning poliitika kooskõlastamisest. Äh, inimeste teavitamine Äh, minu arvates äh, ei ole vaja reformida seda miinimuminfo edastamise kohustust, aga me saame küll parandada selle informatsiooni kvaliteeti, mida me edastame ja me võiksime kasutada lihtsalt selgemat väljendusviisi, sest tihtipeale see info on edastatud kujul, millest äh, teda on lihtsalt ras-, millest on lihtsalt raske aru saada ja nüüd poliitika kooskõlastamine, siis meie arvates on jällegi lähimuspõhimõte siin kõige olulisem aga äh, võimalik platvorm pensionipoliitika osas oleks samuti väga kasulik, äh, kui see tugineb nendele kogemustele, mis meil Euroopa Liidus juba olemas on. suur aitäh tähelepanu eest ja olen valmis vastama teie küsimustele. suur aitäh ja nüüd läheme siis edasi Carlo Barietti juurde Eurocardist. aitäh ka meie täname teid siia, äh, kutse eest siia. Eurocadro jagab äh, komisjoni ja Euroopa Liidu eesmärke. me tahame, et äh, meil oleksid jätkusuutlikud ja turvalised pensionisüsteemid ning samuti toetame seda seisukohta, et peaks olema eh, selline Euroopa raamistik pensionisüsteemide jaoks. vaatamata sellele, et eh, olukord riigiti on eh, üsna keeruline ning seetõttu on väga raske sellist raamistikku välja töötada. me leiame, et võib-olla raamistiku asemel võiks meil olla meetod, Äh, mis töötatakse välja siis koostöös Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja nõukoguga. Äh, asja mõte oleks siis selles, et vaatamata Euroopa Liidu jõupingutustele on see abi, mida äh, vanemaealiste inimeste töölevõtmiseks antakse, endiselt veel väga nõrk seega enne, kui me hakkame mõtlema pensionieale, peaksime me äh, asjale lähenema laiemalt, peaksime mõtlema sellele, kuidas äh, inimeste karjääri toetada. Äh, olemasoleva info põhjal on äh, selles vallas äh, väga palju probleeme. ja äh, selline olukord valitseb kõigil äh, ametialadel sealhulgas ka siis juhtivtöötajate osas Äh, tihtipeale äh, vanemad inimesed tegelikult äh, on palju kvalifitseeritumad ja seetõttu on nende palkamine loomulikult kulukam, mistõttu ähm, tööandjad üritavad siis nende karjäärile suhteliselt varakult lõppu teha. samuti tahaksin rõhutada, et Äh, meil on ka äh, probleeme soolise tasakaaluga. Äh, siin on väga tõsiseid probleeme naiste, naiste osas just, kes kuskil vanuses viiskümmend viis, kuuskümmend neli, neil on väga raske tööd leida. nii et, et probleem on pigem selles, et kuidas Äh, kaasata kõik osapooled selle probleemi lahendusse ja alles siis võime hakata rääkima siis mingist pensionile mineku east. seega äh, see, mida minu kolleegid äh, ütlesid, on tõesti oluline. näiteks, mida ütles minu kolleeg Business Europe'ist niisiis äh, äärmiselt oluline on lahendada kõigepealt tööturu probleemid. samas tahaksin ma rõhutada, et et Euroopa Liit ei saa siin lahe, langetada mingeid otsuseid ilma kolmepoolsete läbirääkimisteta. ma arvan, et Euroopa Liidu seisukoht pensionisüsteemide äh, osas äh, peaks olema aluseks sotsiaalsele dialoogile. ja siis hiljem võiks äh, omavahel ühendada need Euroopa tasandil ja riiklikul tasandil välja pakutud lahendused niisiis olulised on läbirääkimised tööturu küsimustes, eh, elukestva õppe teemadel, Euroopa Liidu eh, kaks tuhat kakskümmend strateegia osas ja mm, see kõik võiks olla veel seotud ka eh, tööaja direktiiviga sellepärast et äh, oleks väga hea, kui inimene oma töökarjääri lõpul äh, saaks oma äh, igapäevast tööaega lühendada. see on ka üks võimalus, kuidas inimesed oma karjääri saaksid lihtsalt pikendada me saadame Äh, loomulikult ka dokumendi, äh, mis sisaldab siis äh, konkreetsemaid vastuseid nendele küsimustele. aga veel paar asja, millel tahaksin enne lõppu peatuda. Euroopa Liit ei saa liikmesriikide eest otsuseid langetada, aga võib-olla saaks või peaks hoolitsema selle eest, et, et pensioniõigused oleksid ülekantavad see on äärmiselt oluline, tagamaks mobiilsust Euroopa Liidus. samuti on see äh, väga oluline just nimelt äh, inimeste ja inimeste mobiilsuse seisukohalt ja aitaks siis äh, ka Euroopa Liidu kodanikest ja mitte Euroopa Liidu kodanikest töötajate mobiilsust. aitäh! Thank you very much. And the final suur tänu ja äh, viimasena saab sõna äh, CSI Euroopa juhtivtöötajate esindaja. Äh, suur tänu, proua esinaine, suur tänu ka komisjonile selle võimaluse eest oma seisukohta teiega täna jagada. alustaksin sissejuhatuseks kõigepealt sellest, et räägiksin, et milline olukord praegu on juhtivtöötajate jaoks pensionisüsteemides kõikides liikmesriikidest esimese samba pensionid on äh, väga väikesed, me sõltume otseselt äh, siis erapensionisüsteemidest äh, ja tööandjapensionidest selleks, et tagada piisav sissetulek pensionieas selle jaoks võib Euroopa seaduslooja omalt poolt panustada mitmeti kõigepealt äh, meie organisatsioon toetab seda mõtet, et koordineeritakse pensionipoliitikat äh, läbi, läbi üldiste poliitiliste kriteeriumite, nagu näiteks piisavus või jätkusuutlikkus, need on kriteeriumid, äh, mille me oleme juba määratlenud aastaid tagasi, see selgus juba avatud koordinatsioonimeetodi alusel ning oleme asunud toetama ka seda, et need kaks eesmärki eh, saaksid siis lisaga eh, kindluse näos, eriti mis puudutab tööandja pensionite süsteemi. ja minu meelest üks kriteerium, mis peaks eraldama tööandja pensionid erapensionist, eh, on see, et töövõtja ei pea kogu seda investeerimisriski ise kandma kuidas nüüd see kõik peaks tõlgenduma äh, tegelikkuses piisavus, äh, äh, ma olen nõus nendega, kes võtsid sõna juba varem ja paljud ütlesid, et milline on täpselt piisav pension, selle peaks siiski otsustama liikmesriik. ja eriti oluline on see, et et et äh, pension peab olema piisava alles äh, läbi kolme samba kombineerimise ning äh, piisava pensionit ei saa loota ainult esimene, ühe samba süsteemidest. Euroopa Liit võiks oluliselt panustada ka läbi finantsmäärustiku ning finantsinstitutsioonide järelevalvesüsteemide läbi. kuid siin ma tahaksin rõhutada seda, et erinevad süsteemid äh, peaksid saama ka eh, eraldi kohtlemise. ja mis, kuivõrd eh, tööandja pensionitel ja erasektoritel, eh, erasektori pensionid, erapensionitel ei ole sarnane riskimäär kõikvõimalikud harmoneerimismeetmed, mis lähevad kaugemale sellest, mida ma ütlesin varem, on meie organisatsiooni vaatevinklist täna kas mitte vajalikud ega ka teretulnud. me pigem Euroopa lähenemisest ootame kahte, kõigepealt äh, seda, et äh, loodetavasti äh, tunnustatakse ka seda, et täna on pensionimaastik palju mitmekülgsem kui varem. see mitmekülgsus, mitmekülgsus on muidugi äh, äh, seotud otseselt sellega, et liikmesriikidel on eelisõigus äh, pensionisüsteemide osas, seda rõhutab ka roheline raamat ja me tahaksime seda selgitust kindlasti tervitada. ja teiseks me loodame, et Euroopa seadusandjana arvestab äh, ka äh, tööandja pensionisüsteemide äh, eripärasust võrreldes kahe teise pensionisüsteemiga, sellepärast et tegemist ei ole mitte ainult sõnadega, tegemist on kahe sambaga, millel on mõlemal nii omad tugevad küljed, aga ka nõrkused ja seega harmoneerimine ei peaks olema kindlasti suunatud sellele, et pikemas perspektiivis siis äh, need sambad kokku sulatatakse, sellepärast et äh, see äh, õõnestaks neid samu kindluse või turvalisuse eesmärke, mis on seatud pensionitele. ja võib-olla selgitaksin seda, mida ma äh, olen öelnud kahe näitega, kaks küsimust, mis ikka ja jälle esile kerkivad, ehk teisisõnu kogumisperiood, pensioniõigustele juurdepääsetavus, ülekantavus ja on täiesti eh, kohane, eh, kui Euroopa Liit tahab, et liikmesriigid eh, ebamõis-, mõistuse vastaseid takistusi vähendaksid aga meie meelest ei ole võimalik äh, nende takistuste eemaldamine, kui ei vaadata ümber kogu äh, tööandjapensionite süsteemi ja lõpetuseks, sellest ma juba alguses natukene rääkisin, nimelt äh, finantsjärelevalve, eriti ähm, pankrotiseadusandlus, Euroopa Liit peab konkreetselt äh, vaatama, millised on äh, tööandjapensionite süsteemidega kaasnevad riskid, milliseid riske kannab teisalt erase, erapensionite süsteem ja tuleb leida paindlikud vastused, paindlikud äh, seadusandlikud sätted, aga mitte kindlasti ei peaks paika panema ühtseid standardeid. suur tänu, kogu see jutt minu meelest oli väga kasulik äh, ja pärast saadikute küsimuste ja märkuste esitamist saate uuesti sõna. kõigepealt härra Serkas ja siis Elizabeth Moran. Nuestros... aitäh! tänan kõiki, tänan kõiki külalisi, kes sellel olulises diskussiooni oma seisukohti tutvustasid. ma tegelen juba aastaid selle teemaga oma koduriigis. ja olen ka tutvunud sellega, mis teistes riikides on selles osas tehtud. ma olen veendunud, et Euroopa roll käimasolevas pensionireformide, reformide käigus on otsustava tähtsusega Euroopa peab kandma keskset rolli. igal riigil on loomulikult oma vastutus, kuid selleta, et Euroopa mängiks keskset rolli, see küsimus ei lahendu. Euroopa on suuteline looma lisandväärtust. reformitud pensionisüsteemid on sageli poliitilise iseloomuga, neid tehakse lühinägelikult ja silmas pidades eelseisvaid valimisi. Euroopa tervikuna saab küsimust vaadelda laiemalt, rahulikumalt, süsteemsemalt. ja loomulikult arvestades keerukaid periood Euroopa arengutes, muuhulgas konjunktuuri osas. Euroopa saab korraldada ratsionaalse arutelu, seda enam, et Euroopa saab tagasi vaadata pensionisüsteemide väljakujundamise ajaloole. Euroopa ei teab, millised oleksid probleemid, kui meil pensionisüsteemid puuduksid või millised probleemid tekiksid, kui me pensionisüsteemid hävitaksime või kui me neid süsteeme nõrgestaksime. on oluline meeles pidada, et riiklikud, riiklike vahendite toel loodi pensionisüsteemid selleks, et hoolitseda vanurite puuetega inimeste eest me peame mõtlema ka tulevikus äh, nendest probleemidest, mis olid Euroopas valitsevaks siis, kui pensionisüsteeme veel polnud. seepärast peame avameelselt diskuteerima selleks, et et ühelt poolt silmas pidada liikmesriikide eelarveid selleks, et võtta vastu jätkusuutlikke otsuseid, kuid olulisem sellest veel on ühiskonna areng, sest ühiskond peab hoolitsema oma vanurite eest, ta peab oma vanuritest lugu pidama. seetõttu on pensionite üle peetav diskussioon olulise tähtsusega Euroopa kui ühiskondade eh, kogumi jaoks me ei tohi unustada Euroopa põhiväärtusi. seetõttu peame olema järjekindlad ja süsteemsed selleks, et tegutseda nagu arst skalpelliga täpselt ja kindlalt pensionide jaoks peaks olema käsutada senisest enam vahendeid ja arvestades asjaolu, et Euroopas suureneb pensionäride osatähtsus järgneva viiekümne aasta jooksul kahekordselt, siis peame me öö, eh, olema valmis selleks, et meie ühiskonnad oleksid niisuguseks olukorraks ette valmistatud, selleks, et meil oleks viiekümne aasta pärast piisavalt vahendeid meil ei maksaks täna praegu erutuda sellest, et eh, pensionidele tuleb juba täna eraldada suuremaid summasid kui varem. see on oluline tulevikku silmas pidades. ainult sel juhul suudab meie Euroopa majandus ja ühiskonna laev eh, ilma kreeni minemata edasi liikuda. küsimus on ainult selles kuidas me võime leida uusi rahastamisallikaid. selle üle tuleb arutada ausalt, kainelt ja põhjalikult, sest tule-, küsimus on meie ühises Euroopa tulevikus. nagu siin ka sidusrühmade esindajad rääkisid Eh, siis on meil tegemist oru, keerulise demograafilise olukorraga. kui me mõtleme naistest, kui me mõtleme inimestest, kes on enam kui viiekümneaastased, kui me mõtleme Euroopasse sisserännanutest, neil kõigil on tarvis teha tööd. Neil on vaja töökohti selleks, et kindlustada pensione. kui me sellest kõigest räägime, siis meil peab olema täiesti selge ettekujutus sellest, et kõik need inimesed on need, kes kunagi tahavad ka pensioni saada. me peame nad kaasama tööturule. kui me kui me, kuidas me neid aga tu-, toome tööturule, kui tööaeg on liiga pikk, kui perekonna ja tööelu ühitamine on tehtud võimatuks või väga keeruliseks seetõttu juba nimetatud loetelust on näha, mis pole lõplik, aga siiski on näha, kui keeruline on eh, rääkida pensionisüsteemidest, kuna see on väga kompleksne teema ja ma ei usu, et aitaksid mingid lihtsustatud lahendused. ma arvan ja selles osas jagan ka raportööri arvamust, et käesolev teema pakub meile kogu parlamendile võimaluse selle teema igakülgseks käsitlemiseks. Merci, madame la proua Morin, suur tänu, proua esinaine. kõigepealt suur tänu meie raportöörile, proua Omen Reutenile, kes on juba aastaid tegelenud selle küsimusega meie parlamendis, ta tunneb teemat seega väga hästi ja kellel on õnnestunud äh, meile siis äh, ühelt poolt edastada oma teadmisi ja teisalt äh, pannud rõhuasetuse täiesti õigesti paika, nimelt me peame arvestama kõikide nende tahkudega, millest ta rääkis ma tänan ka kõiki äh, tänaseid külalisi, kes oma selgitusi jagasid ja vot niimoodi me peamegi lähenema pensionipaketile kui sellisele. me peame ära kuulama erinevad seisukohad, Business Europe, ametiühingud ja teised, kuulama kõik osapooled ära. meil on vaja selliseid äh, teadmisi kõikide nende poolt. Alessandro Serkas ütles, et äh, see problemaatika ei saa kujuneda äh, selliseks spontaanseks poliitiliseks võitluseks. vaatame, mis toimub aga täna Prantsusmaal. ja mulle tundub, et äh, täna, kuigi me oleme kõik nõus äh, sellega, et pensionisüsteemid tuleb reformida ja tuleb neid reformida järjepidevalt, arvestades asjade arengut et meil oleksid jätkusuutlikud ja tugevatel alustel olevad süsteemid tuleviku jaoks, on siiski täiesti mõeldamatu, et me võiksime sellist tõsist teemat või, või tähtsat äh, rolli kandvat teemat kasutada ära selleks, et äh, mingisugust kohalikku poliitikat või päevapoliitikat äh, ajada ja kui Euroopa Liidul midagi on üldse anda selles küsimuses, siis just nimelt äh, rääkida nendest, äh, tõusta kõrgemale nendest erinevatest süsteemidest, tõusta kõrgemale kahekümne seitsmest erinevast liikmesriigist. Äh, kui me seda teeme, siis me jõuamegi tõsiste probleemideni ja nende probleemide, millest me tuleme, peaksime rääkima ja seda, sellele viitab ka Omer Reuten ja tema sõnad on täiesti õiged meie ees seisab arutelu, mis osaliselt peaks äh, käima, puudutab nii filosoofiat, majandusküsimusi, kuid arvestama ka meie ühiskondades läbiviidavaid tõsiseid muutusi. meie filosoofia äh, baseerub äh, solidaarsusel. meie pensionisüsteemide aluseks on ju solidaarsus, põlvkondadevahelised huvid nii-öelda ja sellel on loomulikult teatavad äh, mõjud äh, majandusele. majanduse vaatevinklist vaadates ei saa me olla rahul sellega, et noored inimesed jõuavad järjest hiljem äh, tööturule ja et samas minnakse siis massiliselt eelpensionitele seega tööaeg, äh, karjäärid vähenevad oluliselt ja loomulikult väheneb ka siis üksikisiku panus riigi rikkuse loomisesse, Toomas Mann on sellest väga palju rääkinud, äh, rääki- ja öelnud seda, et äh, ei saa äh, ajada kahte asja omavahel segamini ega neid ka omavahel lahutada ja lisaks sellele äh, tuleb muidugi endale aru anda, et tegemist on majanduskriisi aegadega ja et liikmesriikide poolt langetatud otsused äh, sõltuvad otseselt eelarvepiirangutest. ning iga liikmesriigi majandusraskus äh, ja raskused jätavad väga konkreetse märgi ka sellele, kuidas me suhtume pensionite küsimustesse täna äh, peaksime me põhimõtteliselt äh, eh, hoidma kinni sellest samast solidaarsusest, äh, samas muidugi arvestama seda, et meie pensionisüsteemid on mitmekesised, põlvkonnad teevad eri moodi tööd nii-öelda, aga see mitmekesisus loomulikult peegeldub ka selles, et pensionisüsteemid on erinevad. proua Omen Reuten võttis väga hästi kokku viite punkti kogu selle küsimuse, et tuleb tagada piisav sissetulek, mille paneb paika liikmesriik, tuleb võimaldada töö ja pere, tähendab aktiivsest elust üleminek pensionile, selleks, et aktiivne elu oleks pikem loomulikult paljude liikmesriikide jaoks äh, töötus on tõsine probleem ja koormab pensionisüsteeme ja loomulikult tuleb äh, pensionisüsteemid päästa ja vee peal hoida majanduskriisi aegadel. pensionisüsteemid peavad olema läbipaistvad, kõik peavad teadma äh, seda, et äh, ilmselt pensionid selleks, et kõikidele pension äh, tagada, äh, hakkavad langema ilmselt ja eluiga pikeneb, majanduskriis aga sunnib meid olema natukene loovamad, tuleb leida erinevad viisad, viisid, kuidas pensionisüsteeme rahastada, kuidas seda solidaarsust rahastada. ja ma ei räägi ühest süsteemist, neid, neid süsteeme on palju töötajate liikuvus, millest me oleme ju huvitatud ja mida me, millele me kutsume üles Euroopa tasandil, ka sellega, sellele tuleb mõelda pensionisüsteemidest rääkides. suur tänu, proua Korneliisen ja siis proua härra Mann. Um, äh, ma tervitan seda võimalust äh, sotsiaalpartneritega mõtteid vahetada sellisel olulisel teemal. mul on neile kolm küsimust kõigepealt, kui ma kuulasin teie sõnavõtte, siis tekkis mul küsimus, äh, mil määral tööandjad ja ametiühingud omavahel on seda teemat arutanud ja milles osas, äh, kas nad on millegi osas ka kokku leppinud, vahepeal näeb mulje, et nende seisukohad on üsna kauged. minu teine ja kolmas küsimus äh, puudutavad pensioniiga. kõik on sellest kõnelnud mina olen ka nõus, et äh, paratamatult tuleb selles valdkonnas midagi ette võtta. üllatav minu jaoks on aga see, et äh, alati räägitakse äh, ea, selle pensioniea tõstmisest, keegi ei aruta võimalust panna paika tööstaaž, aastate arv, mis tuleks tööd teha minu arvates oleks see palju õiglasem äh, nende inimeste suhtes, äh, kellel tihtipeale on madalam haridus ja kes teevad raskemat füüsilist tööd äh, kui näiteks need, need inimesed, kes käivad ülikoolis ja tulevad tööturule kuskil kümme-viisteist aastat hiljem. nii et, et võib-olla võiks panna paika selle tööstaaži, kui palju aastaid tuleb töötada enne pensionile minema, minemist, et miks seda ei ole kaalutud kuidas neid asju ka ei korraldataks, ähm, alati äh, tuleb minu arvates võidelda ka vanuselise diskrimineerimise vastu ja minu arvates on üllatav, et mitte keegi seda ei maininud äh, väga palju on inimesi, kes on vanemad kui nelikümmend viis aastat ja nad ei saa tööd lihtsalt sellepärast, et tööandjad leiavad, et nad ei ole piisavalt tootlikud ja jäävad liiga tihti haigeks. Äh, Hollandis viidi läbi uuringud, mis näitavad et, et kaheksakümmend protsenti tööandjatest äh, ei tahaks tööle võtta üle neljakümneaastaseid inimesi, nii et, et nelikümmend ja vanem on juba vana. niisiis, äh, miks ametiühingud äh, äh, Äh, on äh, kogu aeg vastu selle vanuse tõstmisele, selle asemel, et kasutada seda arutelu selleks, et sundida liikmesriike ja tööandjaid äh, hoolitsema selle eest, et need inimesed, kes teevad raskemat füüsilist tööd, oleks kaitstud ja et rohkem ka võideldakse vanuselise diskrimineerimise vastu. ja miks tööandjate organisatsioonid ei tee rohkem jõupingutusi oma liikmete hoiakute muutmisel? vanemaealiste tööliste suhtes äh, nii et, et äh, äh, me siin küll praegu võime rääkida sellest, et me tõstame pensioniiga, aga kui vanematel inimestel ei ole võimalust töö, tööd saada, siis me tege-, tegelikult tõstame lihtsalt, suurendame tööpuudust ja see, mida me pensionitel niimoodi kokku hoiaksime, läheks töötu abirahale lihtsalt. ja nüüd härra Mann. aitäh tek-, tegin tööhõive komisjoni liikmena ka omapoolse raporti, millesse kaasasin kolleegide seisukohta selleks, et siin osaistungjärgul seda arutada. ma arvan, et see on see, mis meil vaja on. see, meil on vaja seda, et noorem ja vanem põlvkond üksteist vastastikku respekteeriksid. me ei saa enam kedagi respekt-, diskrimineerida vanuse baasil. on eriti oluline, et me jõuaksime Euroopas noorsookultusega ühele poole, sellest kirjutas ka üks Saksa suurpäevaleht nädalavahetusel. see tähendab seda, et eeskätt kvalifitseeritud tööjõu tööturul hoidmine pole mingi kunst, sest nad tulevad oma ülesannetega suurepäraselt toime, neid hoiavad meeleldi tööl väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. pöördusin paljude institutsioonide poole, muuhulgas ka nende poole, kes täna viibivad siin kuulamisel ja öö, rõhutasin, et on erakordselt oluline, et noored ja eakad töötaksid koos ühes meeskonnas, tegutseksid ühe eesmärgi nimel, et võidaks, et sellest võidaksid mõlemad pooled. mis puudutab pensione, siis me ju tahame, et noored tuleksid tööturule sellepärast hiljem, et nad tuleksid sinna kvalifitseeritud tööjõuna. see loob eelduse, et nad tööturul kauem püsiksid, seda me ju tahame. me ei saa ju ometi öelda, tulge, tulge, tulge palju varem, tulge ilma kvalifikatsioonita, see oleks vastutustundetu. ja me peaksime rõhuma sellele, et noor inimene võiks öelda, et ma vajan korralikku pikaajalist ettevalmistust põhimõtteliselt on mul järgmine küsimus. Euroopa Komisjon ütleb alati, me esitame vaid küsimusi. minu arvates ka siis, kui pidada silmas meile esitatud rohelist raamatut, siis on äh, näha, nagu püütaks siin selles küsimuses äh, leida mingisugune väga üht, ühtlustatud lähenemine, aga täna siinsed kõnelejad on korduvalt rõhutanud, et äh, meil on liikmesriikide iseseisvad pensionisüsteemid ja seda peab tegelikult arvestama kogu Euroopa tasandil. me ei taha, et see kõik kujuneks jälle ühtlustamiseks. Äh, me ju näeme ka praegu seda, mis toimub Prantsusmaal äh, pensioniea tõstmise küsimuses, ka meil valitses Saksamaal rahulolematus pensioniea tõstmisega kuni kuuekümne seitsmenda eluasem, elueani. me peame arvestama, milline on erinevate liikmesriikide elatustase, me peame neid erinevusi arvestama. ja kui me näeme seda, et meil on kaks kuni neli protsenti inimesi, kes ütlevad, me elame Äh, ja tööt-, me töötame ühes liikmesriigis, aga pensionile jääme teises, siis see tegelikult on erakordselt väike arv, nagu ütlesin, kaks kuni neli protsenti. see tähendab, et me peaksime jätkuvalt siiski arvestama äh, liikmesriikide eripäraga ja nende õigusega seda säilitada. kui rääkida nüüd tööandja pensionitest, siis ka siin valitsevad väga suured erinevused kui oleme seda oma komisjonis varem arutanud, siis ei saanud palju üldse aru, miks meil Saksamaal on tööandjate pensionisüsteemiga nii suured kogemused ja need kogemused on nii edukad, asi on lihtsalt selles, et eh, tööandja pensionisüsteemi kaudu eh, toetatakse Saksamaal äh, töötaja truudust, lojaalsust oma ettevõttele. paljudele tuli niisugune lähenemine täielikuks uudiseks. ja me ei saa ometi öelda, et nüüd peaksime meie Saksamaal niisugusest pensioni maksmise lähenemise ideest loobuma. me peame arvestama Euroopa sotsiaalpartnerite kogemusi liikmesriikides ja tegema seda senisest enam. aga me peame ka jätkuvalt aktiivselt arutama seda kõike küsimust selgelt ja arusaadavalt, mitte äh, rääkides selles niisuguses erialalises võtmes, et mitte keegi täpselt aru ei saa, millest me räägime. ja tahaksin rõhutada, et me soovime, et pensionisüsteemide pädevus jääks liikmesriikidele ja e, me ei taha mitte mingil juhul sõlmida mingeid üle-euroopalisi kokkuleppeid selles osas, see oleks vale sõnum. aitäh ja nüüd proua Harkin ja siis proua Figueiredo. aitäh. ma arvan, et eelkõneleja Toomas Mann äh, ja kõigepealt loomulikult ma tahaksin tänada ka raportööri tema suurepärase töö eest. minu arvates on väga suurepärane ka see, et meil on täna siin sotsiaalpartnerid, suur aitäh teie sõnavõttude eest, sellepärast et see, mida teie ütlesite, lihtsalt võimaldab asja näha erinevate vaatenurkade alt. aga tulles nüüd tagasi selle juurde, mida ütles Toomas Mann ja mida äh, mainisid ka mitmed eelkõnelejad Äh, küsimus on lähimuspõhimõttes ja selles, äh, milline on Euroopa Liidu roll selles küsimuses. ma arvan, et äh, asi taandub kahele asjale, mida enamik on juba maininud, kõigepealt avatud ähm, koordineerimismeetod äh, ja paljud äh, inimesed rääkisid ka vanusest ja pensionite piisavusest, et ka sellega tuleb tegeleda liikmesriikide tasandil ja minu arvates tuleb see ka tõesti väga selgelt välja öelda. ma ei hakka siin põhjusi mainima, enamik meist äh, teavad, millised need on. aga äh, ma tuleksin nüüd majanduskasvu ja stabiilsuspakti juurde ja selle juurde, kuidas pensionid mõjutavad eurostabiilsust ning ähm, riik riigid peavad ju tagama pensionid. eile äh, seda teemat siin arutati, kahjuks ma ei saanud eile siin olla. Äh, nimelt äh, ma tahaksin öelda, et mina olen pärit Iirimaalt, riigist, kus on väga suuri probleeme, tõenäoliselt meil on võimatu aastaks kaks tuhat neliteist jõuda majanduskasvu ja stabiilsuspakti seatud raamesse Äh, loomulikult see pakt on oluline usaldusväärse riigi rahanduse jaoks, äh, aga ma ei tahaks hakata siin rääkima nendest kuupäevadest, äh, millal riigid suudavad nendest nõuetest kinni pidada Äh, kui rääkida nüüd nendest teemadest, mida sotsiaalpartnerid tõstatasid, siis mul on äh, äh, terve rida küsimusi. kõigepealt Business Europe'ile te ütlesite, et me peame vaatama direktiivi uuesti läbi ja te tõite välja põhjuse, et komisjon hetkel peab konsultatsioone ja nad ootavad vastuseid, aga kas see on ainus põhjus, miks teie arvates ei ole vaja seda direktiivi läbi vaadata, lihtsalt sellepärast, et praegu on mingi protsess käimas või te leiate, et direktiiv ei vajagi läbivaatamist? teiseks, te kõnelesite ka sellest, et tuleb pensionite allikaid mitmekesistada, sellele viitasid ka mitmed teised kõnelejad. millised on teie mõtted sellel teemal, milliseid muid allikaid võiks siis kasutada pensionite rahastamiseks? Te kõnelesid äh, ka äh, täiendavatest maksujõulisuse reeglitest. Äh, enamik kõigist sõnavõttudest jäi mulle mulje, et seda ei ole meil vaja, aga ma küsiksin, et kas peaks Euroopa Liidu tasandil pensioneid kuidagi süstemaatilisemalt reguleerima, kuidas oleks lugu nende kaitsemeetmetega, mida Euroopa Liit saaks luua ja kuidas see ohtusid vähendaks ja tegelikult see on küsimus kõigile sotsiaalpartneritele, sest te kõik käsitlesite seda teemat. nüüd ametiühingute esindajad, teie äh, ütlesite oma sõnavõtu alguses, et et vananemist ei tuleks üle hinnata ma arvan, et ma ei saa teiega nõustuda, sellepärast et kui vaadata arve, siis äh, pensionite minejate arv alates tuhande üheksasaja seitsmekümnendatest aastatest on kahekordistunud ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, tööealine elanikkond Euroopa Liidus veelgi väheneb, nii et, et ma tõesti ei saa teiega nõus olla selles kohas, äh, selles osas, et me lihtsalt ülehindame vananemise mõju Äh, ma tahaksin, et te seda kommenteeriksite. samuti ütlesite te, et teie prioriteediks on kvaliteetsed töökohad ja palgad. ma arvan, et enamike inimeste jaoks siin komisjonis on see ka üldiseks prioriteediks, aga ma tahaksin teilt küsida, kuidas konkreetselt teie seostate, seostatiks kvaliteetsed töökohad ja kvaliteetsed äh, palgad äh, jätkusuutlike ja piisavate pensionitega? ma tahaksin, et visandaksite mulle, kuidas ühest teiseni jõuda. ja siis tahaksin ka pensionite ümberjaotava aspekti kohta esitada küsimuse ja pensionite seostamine sissetulekuga ja kuidas tagada see, et pensionid hoiaks ära vaesuse vanaduses. jah, nüüd teie ütlesite, et Teie rääkisite varasest pensionile minekust võib-olla ma sain valesti aru, aga igatahes äh, mõned kuud tagasi, kui vaadata, kuidas paljud riigid majanduskriisile reageerisid, siis näiteks Saksamaal ja Rootsis ja ka mõnedes teistes riikides, näiteks Taanis, äh, seostati siis varane pensionile minek äh, noorte tööturule toomisega mul on selle kohta üks küsimus, ma sain aru, mida te ütlesite varasite pensionite kohta, aga seda on kasutatud mehhanismina, kuidas noori inimesi tööturule saada, nii et mida te sellest arvate, Eurocard, te rääkisite meetodist, mitte raamistikust ja te rääkisite, et tuleb ühendada tasandid Euroopa Liidu tasandil, liikmesriigi tasandil tehtavate lahendustega ja võib-olla te seletaksite konkreetsemalt, mida te mõtlete, ma, ma saan aru, mida te üldjoontes öelda tahaks, aga ma tahaksin natuke üksikasjalikumat selgitust. lõpetuseks eh, veel mõned märkused. Eh, võib-olla eh, siin, siin kõik räägivad sellest, et inimesed peaksid kauem töötama. kas Äh, me võib-olla ei mõtle sellele, et tulevikus tehnoloogia kannab hoolt selle eest, et äh, meie töö, tööpäevad ja tööiga on palju lühem, et äkki peaks vaatama, kuidas tehnoloogia saaks äh, meid kuidagimoodi aidata, leida näiteks vahendeid pensionite rahastamiseks. ja samuti tahaksin siis hooldust ja mitteametlikku hooldust mainida Äh, inimesed, kes siis mitteametlikult äh, äh, hooldusega tegelevad, näiteks hooldavad pereliikmeid äh,, saavad äh, maksta pensionifondi vähem ja kui nad siis pensioniikka jõuavad, saavad nad väiksemat pensionit. kuidas seda olukorda parandada ja samas me peaksime seda mitteametlikku hooldamist toetama, sellepärast et inimesed elavad kauem ja kui nende eest kodus hoolitsetakse, siis nad ei äh, muutu koormaks riiklikele hooldusasutustele ja veel äh, sooline aspekt. naised lähevad meestega võrreldes varem pensionile äh, kuuskümmend koma kaheksa ja meestel on kuus koma viis äh, keskmine pensionile mineku iga ja naised saavad ka väiksemat pensioneid, jällegi, kuidas te seda kommenteeriksite ja kas teil on mingeid mõtteid selle olukorra muutmiseks? ja veel üks küsimus kõigile sotsiaalpartneritele, kas iga põlvkond peaks tuginema Äh, nooremale põlvkonnale, kas nooremad põlvkonnad peaksid meie pensioneid rahastama või peaks leidma mingeid muid viise pensionite rahastamisele. Äh, äh, kohus on siin öelnud, et pensionid on kolmas sissetulek, nii et, et meil on siin süsteem, kus siis praegu nooremad põlvkonnad rahastavad vanemate põlvkondade pensione, kas äh, mida teie sellest olukorrast arvate, aitäh! Uh, suur tänu, proua Figueiredo ja siis järgmised kõnelejad. Mm, <clears throat> eh, aitäh! proua Haakin esitas nii palju küsimusi äh, ta loomulikult kattis terve rea aspekte tänu sellega, sellele. mina peatuksin kolmel. kõigepealt peaküsimusest. peaküsimus seisneb selles, et tegemist, et tegemist peab olema riikliku sotsiaalkindlustussüsteemiga, mis lubab et inimene sel hetkel, kui ta ei ole suuteline enam tööelu elama, suudaks pensioniga ellu jääda, toime tulla. aga peab olema ju ka mingeid teisi finantseerimisallikaid. me ju näeme, et sotsiaalkindlustuse riiklik süsteem on süsteem, mida kasutatakse pensionide väljamaksmiseks, lähtudes töövõtjate sissemaksetest. ja nad teevad eh, seda selleks, et lähtudes olemasolevast tööhõivepoliitikast endale pension kindlustada. seda süsteemi kasutatakse sageli ka kutsekoolituseks vahel ka selleks, et välja maksta töötukindlustussummasid. lõppkokkuvõttes võib öelda, et tavariiklikutel sotsiaalkindlustussüsteemidel tekib tänu sellele mitmeid probleeme, see tähendab seda, et tekib vajadus pensioniea tõstmiseks ja see on kõige olulisem küsimus selle juures. me peame tegema selget vahet sellel, mis on pensionisüsteem sõltuvalt sinna tehtud maksetest ja teiseks sotsiaalse kaitsesüsteemide vahel, millele meil kõigil on õigus. ja see süsteem ei tohi sõltuda sissemaksetest seda peavad finantseerima äh, liikmesriigid oma riigieelarvest. kõikidele inimestele tuleb tagada miinimumsissetulek. juhul, kui me soovime pääseda vaesusest ja selleks, et meie lapsed, et meie noorukid ei satuks vaesusse selleks, et nad saaksid asuda tööturule ja finantseerida tulevaste põlvkondade pensione. see on põhimõttelise tähtsusega küsimus. seetõttu ei tohi me erinevatest sammastest summade ümberpaigutamisega kogu süsteemi tege-, kogu süsteemi toimimist võimatuks muuta. ja nüüd, kui me räägime tööea pikendamisest, siis seda ei tohiks võtta töövõtja kui mingit karistust asi on ju selles, et parandada inimeste töötingimusi, iga indiviidi elutingimusi. Ehm, me oleme ju saavutanud selle, et inimeste eluiga on oluliselt pikenenud seda ei saa vaadata kui mingit kuritegu ja sellele järgnevat karistust. Neid inimesi ei tohi karistada selle eest, sellepärast peamegi pikendama tööiga, nii nagu seda kirjeldas ka selgelt juba proua Harkin, see on muidugi tore, kui teaduslik ja teaduse ja tehnika areng toob kaasa pikema tööea vajaduse puudumise, no ka siis on võimalik pühendada rohkem tähu, tänu perekondadele ja tõsta elukvaliteeti. nüüd ma peatuksin äh, noorsoo küsimusel. noorsoo, noorsool, kes on meie tulevik? on oluline, et nad oleksid pikemalt tööturul selleks, et tagada pensione, aga see tähendab seda, et kui me oleme kauem tööturul, puudub noortel võimalus tööturule pääseda, sest seal pole lihtsalt kohta nende jaoks. me ei tohi seda unustada. kõik need võitlused, mida peetakse liikmesriikides e, pensioniea tõstmise vastu, on tegelikult kuskilt otsast äh, meie tulevase põlvkonna, meie noorsoo kaitseks peetav võitlus. Euroopa Liidu liikmesriikidest enamuses praktiseeritav majanduslik neoliberalism on selle põhjuseks, et küsimärgi sead, alla seatakse kõik eh, see, mida oleme suutnud viimastel aastakümnetel saavutada. ja see tähendab seda, et eh, omakorda avaldab see mõju meie eluea pikkusele ja võib seda isegi lühendada. pean kõiki neid küsimusi käimasoleva diskussiooni keskseteks küsimusteks Need on minu mõtted seoses Euroopa Komisjoni avaldatud rohelise raamatuga. loomulikult on see küsimus lähimusest, ent samas on täiesti selge, et Euroopa Liit tervikuna peab edendama niisugusi majanduspoliitikaid, eh, järgima stabiilsuse ja kasvupakti selleks, et et valmiks, et kujuneks äh, üle-euroopaline sotsiaalmudel, aitäh! suur tänu, proua Figueredo, jõudsin äh, kohale ja ütlen kohe, toon teile halbu uudiseid, äh, nimelt et järgmised kõnelejad saavad vähem kõneaega, te olete väga palju aega ära kulutanud juba ja härra Engel Äh, kahju küll, et see asi nüüd just teid tabas, aga üritage kuidagi kahe minutiga ühele poole saada. suur tänu, proua esinaine ja suur tänu äh, see, nende piirangute seadmise eest, üritan siis järgida äh, seda, mida te ütlesite, aga üks probleem on minu meelest lahendamata, nimelt see, et töö võtab väga palju ära inimeste vaba aega nii-öelda ja teiseks, äh, kui väheneb tõesti äh, tudengi äh, ja pensionile mineku aja vahe, siis loomulikult on see ebanormaalne. härra Serkas rääkis meile üldse pensionisüsteemide alusest, tegemist on ju kindlustusega, kindlustus, millega sa kin-, millega kindlustati tollal äh, Eh, seda riski, et eh, inimene võib elada suisa nii kaua, et ta ei suudagi enam töötada. see oli see risk, millega kindlustati pensionid omal ajal. pensionisüsteemide aluseks on see ja ärgem seda unustagem. ja demograafiliste probleemide tõttu tuleb sellele eriti tähelepanu pöörata. Eh, lisaks sellele veel see kvalifikatsioonide küsimus, me tahame, et inimesed oleksid kõrgelt kvalifitseeritud, kuid see võtab ju kõik aega. ja ausalt öeldes tuleb ju arvestada seda, et kakskümmend viis aastat tööaega tööstaaži ei saa rahastada kahtekümmet viite, kolmekümmet aastat pensioneid, see on täiesti ilmselge Luksemburis äh, seitseteist protsenti SKP-st läheb pensionisüsteemide rahastamiseks, kui me nüüd peaksime veel hakkama investeerima ühe põlvkonna jooksul selleks, et äh, järgmist põlvkonda toetada, see seab ju tingimused järgmistele, äh, tuleb ju meile ka järgi inimesi jah, lähimus äh, küsime, äh, lähimus äh, alla mineva küsimusega praegu veel, ma mõistan seda. see on liikmesriikide pädevuses, kuid viitaksin ühele asjale siiski tähelepanu, mis minu meelest on väga oluline. ilmselt Euroopa töötajate liikuvus ei suurene, kui me ei suuda tagada pensionisüsteemide koostoimevõimet nii-öelda see on minu meelest põhimõtteline küsimus. tuhandetel inimestel on äh, probleeme sellepärast tulevikus, et nad on töötanud kolmes eri riigis, näiteks Euroopa Liidus, ja lõpuks pensionile minnes on neil täiesti võimatu seda kõike selgitada, see on nii mõnegi jaoks ületamatu probleem ja see asi tuleb lahendada, lahendada kiiresti. suur tänu äh, kannatlikkuse eest! Äh, ega see minu asi ei olnud otsustada, sekretäriaat ütles mulle seda Äh, suur tänu, proua esinaine, ütleb härra Täärden. me oleme täna näinud väga rikast arutelu, oluline arutelu, erinevad seisukohad, näiteks viimane seisukoht natukene erinev teistest ja nii edasi, ma ei lasku detailidesse, teema minu meelest on keeruline ja seega tuleb kõik erinevad seisukohad ära kuulata Äh, tegemist on tõesti nii-öelda ühiskonna, tõelist ühiskonda puudutava aruteluga ja ma tahaksin siis äh, oma seisukohad ka avaldada. kõigepealt Euroopa roll. Euroopa rollist rääkides on täiesti selge, et tegemist on lähimuspõhimõtte alla mineva teemaga, aga me ei saa arutelusid lihtsalt sellega lõpetada sellepärast et me näeme seda, et see teema on üle terve Euroopas tõusmas vägagi päevakajaliseks ja see tähendab seda, et meil on vaja mingisugust Euroopa lähenemist. aga kuidas oleks võimalik üldse tagada selles küsimuses ühtekuuluvust ja ühtsust, see on minu meelest täiesti võimatu meil on teatavad pädevused ja neid me peaksime täitma, kuid me peaksime sellele teemale lähenema siiski koordinatsiooni äh, põhimõttest. ja leidma siis sellise Euroopa lähenemise. teine element, äh, äh, sammaste olulisus. on täiesti selge, kõik pensionisambad on kasulikud ja on teineteist täiendavad kuid minu meelest on äärmiselt oluline eh, üks riikliku pensionisammas eh, hoida alles, eh, see on kõige suurem solidaarsuse garant ning ka pensionite kindlustaja ja ka sellele elemendile me peame tähelepanu pöörama eriti rääkides solidaarsusest, sellepärast et mitte kõik inimesed ei läbi täpselt ühesugust karjääriredelit, mitte kõigil ei ole samasuguseid võimalusi töökohal ja juurdepääsu töökohtadele, mõelgem kas või naistele ja meestele, nende erinevustele tööturul. ja veel üks element minu jaoks oluline, nimelt pensioniiga. sellest on palju räägitud see on tekitanud tõsist poleemikat nii mõneski liikmesriigis on neid, kes on arvamusel, et äh, tööturg ei ole äh, selline turg, kus äh, tuleb lihtsalt kõik konto nulli saada, tasakaalu ja seda tööd äh, tuleks muidugi, tuleks keskenduda, tähendab nii pensionieale, töökohtade kvaliteedile mõelda, milline on tegelik pensionile mineku ja iga, milline on äh, paika pandud pensioniiga. Äh, proua esineja sekkub, ma andsin teile sama palju aega kui härra Engelile selleks, et fraktsioonid ei läheks omavahel kemplema, nii et palun lõpetage Euroopas ei ole piisavalt vahendeid selleks, et panna praegu paika Euroopas pensioniiga, aga miks mitte rääkida miinimumpensioniea paikapanemisest ja võib-olla mõelda ka sellele, et räägiti siin äh, miinimumpalgast meie kojas alles paar päeva tagasi ja sellest võib-olla oleks kasu, et äh, meie vanematele inimestele ka tagada täisväärtuslik elu härra Cofferati ja siis härra Baldassar. aitäh! ma leian, et pensionite osas peab Euroopa mängima olulist rolli. mina ei leia, et see tuleks kõik jätta liikmesriikide hoolde. ma leian, et see on Euroopa Liidu ülesanne näidata eeskuju, lui-, luua ühtne mudel luua eeskuju mudel selleks, et tagada pensionide maksmine ja nende piisavus, selleks, et inimestel käib käsi hästi. see on sotsiaalse mõtleva riigi esmaülesanne. seda peavad kõik Euroopa Liidu liig-, riigid arvestama ja ma arvan, et see on lahendatav ülesanne on, ma ei leia, et me võiksime loobuda riiklikest pensionifondidest, kuid tõstes pensioniiga ja arvestades eakamate inimeste osatähtsuse kasvu elanikkonnas, on ilmselt vältimatu, et äh, riiklik riiklikud pensionifondid jäävad alles, et äh, nende osatähtsus ei väheneks. oluline on ka kolmanda samba osatähtsuse tõus. selles suhtes tuleb nii mõndagi ära teha. nüüd, kui rääkida liikuvusest, siis me kõik soovime, et Euroopa oleks Euroopa Liit oleks piirkond, kus kõik inimesed võiksid vabalt liikuda, kuid edasised arengud viivad kindlasti selleni, et väga paljud hakkavad elama ka väljaspool Euroopat. loomulikult on ka nendel inimestel õigus öö, pensionile. ma leian, et pensionisüsteemides tuleks kehtestada äh, konkreetsed kriteeriumid selleks, et oleks võimalik teha vahet töötamise ja töötamise vahel. inimestel peaks olema õigus siiski otsustada, millal nad pensionile lähevad. et nad läheksid, et neil tek-, oleks võimalus minna pensionile siis, ka siis, kui nad ei ole täitnud kõiki vajalikke näitajaid. härra Baltasaare, siis proua Schröter aitäh! ma tahaksin tänada raportööri selle väga ulatusliku raporti eest. Euroopa institutsioonide ajalugu on meile näidanud, et mõnda asja arutatakse küll väga pikka aega, kuid siis võtab asi sisse tõsise hoo. näiteks reede eile õhtupoolikul langetati otsuseid, mida ei ole näht-, näha, nähtud ette isegi ühegi Euroopa öö, lepinguga. see tähendab seda, et me ei saa jääda pealtvaatajaks, rakendades lähimusprintsiipi peame öö, siiski tagama Euroopale senisest suurema rolli. Euroopa peab näitama eeskuju, sest me oleme ju territoorium, me oleme ala, kus on ühisvaluuta, samas äh, ajavad kakskümmend seitse liikmesriiki täiesti erinevat eelarvepoliitikat. Äh, meil on ka täiesti erinevad pensionikindlustussüsteemid ma või, ühes liikmesriigis võib minna pensionile viiekümneselt, teises jälle kuuekümne kaheksaselt. niisugused on need erinevused. ei ole ometi ette, võimalik endale ette kujutada, et selline olukord kestaks lõpmatult. me peame arvestama reaalsust, aga sellega, et meil on liikuvus selleks, et eh, sellega, et Euroopa Liidu elanikel on õigus vabalt elanikukohta valida. see tähendab seda, et Euroopa kodanikel peab olema äh, õigus äh, sellele, et tulevikus oleksid Euroopa Liidu liikmesriikide pensionid omavahel senisest tihedamalt ti, haakuksid omavahel senisest tihedamalt. on tuhandeid töövõtjaid Prantsusmaa, kes on töötanud Prantsusmaal, Šveitsis, Saksamaal ja teistes riikides. on oluline, et ka nende tööpanus leiaks selgepiirilise väljenduse pensioniskeemis ja pensioni väljamaksmises. on peab olema mingisugune üldine juhtnöör, mingisugune üldine juhis, kuidas niisuguste puhu, niisugustes olukordades toimida. see tähendab, et me peame fikseerima need kriteeriumid, need vanuselised kriteeriumid, millal inimesed pensionile lähevad, me ei saa endale lubada, et käärid eh, pensionile mineku eas oleksid nii suured. kui me soovime, et meil toimiks eh, ühisturg, eh, üle-euroopaliselt, siis me peame looma selleks ka vastavad tingimused, muuhulgas äh, üle-euroopalise pensioniskeemi mudeli näol. aitäh! suur tänu, härra Baltasaar, ma ei, ma tahaksin siiski öelda, et äh, töötavate vabal liikumisel on äh, siiski omad mõjud, aga et praegu siin äh, jah, mingisugust miinimumi panna paika on äh, võib-olla hea mõte, aga samas liikmesriigide olukord on väga erinev. ja seega see ei oleks võimalik ilmselt. Äh, proua Schröter. Ähm, aitäh. just toodi nüüd ka diskussiooni uus argument, aga ma tahaksin tulla tagasi kogu vestluse juurde kõigepealt ma küsiksin, miks niisugune roheline raamat sellisel kujul üldse koostati? kas see koostati silmas pidades seda, et me võtame vastu liikuvuse direktiivi uue lahenduse? tegelikult on vaja ju seda, et sest oluline on ju see, et me suudaksime inimestele maksta piisavat pensioni. see on ju ilmne, et selles osas tuleb midagi ära teha. teine asi, kus komisjon peaks olema senisest aktiivsem, on see, et me tagaksime kvalitatiivselt hea töö eest kvalitatiivselt hea pensioni. ja see on teema, mida tuleks käsitleda tõsisemalt rohelise raamatu kõrval kolmandaks on minu jaoks äh, oluline diskrimineerimise ületamine, ka selles osas on komisjonil hoovad olemas. on ju selge, et eakamad töövõtjad saavutavad ühel hetkel vanuse, kus nad enam lihtsalt samasuguse efektiivsusega töötada ei suuda. ja viimane see puudutab avatud koordineerimismeetodi kasutamise võimalust. siin sellega seonduvalt oleks äh, oluline ära kasutada kõik äh, parimate praktikate valdkonnas öö, äh, kogutu, selleks et tõepoolest vaadata, millised on need eh, lahendused, mis sobiksid meile tulevikku silmas pidades. aga komisjon peaks eh, tegutsema olukordast lähtudes ja eh, efektiivselt. proua Rapti, suur tänu, proua esinaine, väga lühidalt telegraafi stiilis. me oleme täna siin kuulnud väga palju väga huvitavat kasulikku. minu jaoks äh, on tegemist olnud erakorralise aruteluga, härra Serkas rääkis täiesti õiget juttu, ta korral-, ta kirjeldas olukorda sellisena, nagu see on täna. ja samas ma olen täiesti nõus ka proua Harkini küsimustega. ja ootan vastuseid nendele küsimustele. aga lisaksin omalt poolt veel kaks märkust mina arvan, et iga liikmesriik eh, peaks ise oma otsuste eest vastutust kandma. kuid loomulikult ma tahaksin, et Euroopa tasandil antaks mingid teatavad üldsuunised, näiteks Kreekas praegu. Eh, olukord on äärmiselt keeruline. Eh, nimelt on käimas seadusandlik protsess, mille kohaselt siis pensioniiga tõstetakse vähendatakse vanaduspensioni äh, summasid ja samas tööpuudus on väga kõrgel. Äh, ja me peame samas aga täitma siis Euroopa poolt antud suuniseid tööpuuduse ja vaesuse osas. tuleb tagada, et äh, et need asjad oleks omavahel või öö, vastavuses. eile kohtusid öö, ministrid Euroopa tasandil ja see, see dilemma tuli ka seal esile, kas Euroopa, kas Kreeka täidab kõiki neid ähm, jõupingutusi või me võitleme valimistulemuste eest? väga raske on kõiki neid asju omavahel äh, lepitada tegelikes oludes meie ees on äh, valem, milles on väga palju erinevaid tegureid. ja sellist tööd tulebki teha, nagu me teeme siin täna, ainult nii tulevad välja mõistlikud äh, lahendused, kui äh, me üheskoos need asjad läbi räägiksime. teine variant oleks ju äh, mars-, märksa mustem stsenaarium. nimelt oleks see toetada eutanaasiat lihtsalt liikmesriikides proua esineja ütleb, et sellega ilmselt väga paljud inimesed kaasa ei tuleks. proua Omreuten, kas te tahaksite praegu veel uuesti sõna võtta, et konkreetseid küsimusi esitada meie ekspertidele või anname sõnad meie külalistele? vastamaks küsimustele ja kommentaaridele, proua Omreiten. Eh, aitäh. mind huvitab see ja seda ma tahaksin kuulda ka sidusrühmade esindajatelt. kuidas võib tulla mõttele, et probleemid lahenevad iseenesest? kui tahetakse saada piisavat pensioni ja selle poolt ma olen, ja siis öeldakse, et kõik need, kes selles eest maksma peavad, kannavad ka kogu koormust, siis sõltumata, kuidas asjaga ei keeraks ega vaataks, siis peab olema öö, äh, maksaid rohkem, aga nende arv ju väheneb. pensionifondidesse sissemaksete arv väheneb. see tähendab, et sellel on omad tagajärjed, tagajärjed pensioni suurusele. kord oli meil niisugune strateegia, et me hoolitseme selle eest et need inimesed, kes elavad äh, vaesuspiiril, need maksaksid nagu pensionifondi vähem. Äh, suurepärane, kui nemad ei maksa, kes siis maksab? see on mu esimene küsimus. ja teine küsimus, mis puudutab pensionieaga, mis puudutab pensioniiga me ei saa Euroopa tasandil seda iga kindlaks määrata, aga see tähendab seda, et me peaksime siiski andma liikmesriikidele soovituse, et nad peaksid selles osas midagi ette võtma ja sellisest soovitusest mina mingil juhul loobuda ei tahaks. kuid kuidas seda oleks adekvaatne sõnastada? meil on, me oleme selles eh, sundviskes, kus me peame pensioniga suurendama, aga kuidas me peaksime sellise soovitusliku nõude formuleerima? me rääkisime ka tööandjate direkti-, pensionidirektiivist, kuidas me peaksime sellega toimima, mis kõneleja katkestatakse. jätkan siiski, tahaksin tänada kõiki neid, kes osalesid selles arutelus ja püstitasid kõiki neid küsimusi, tänan. Äh, suur tänu, ma vabandan nüüd kõikide ekspertide ees, teil on ainult kolm minutit, piiran teid samamoodi nagu parlamendisaadikuid. ja alustaksime siis nii, nagu siin alguseski läksime, Business Europe kõigepealt saab sõna. suur tänu! arvestades, et aeg on väga piiratud, keskendun paarile-kolmele küsimusele. pensioniiga kõigepealt ja miks meie räägime ainult pensioniea tõstmisest, aga ei ole kaalunud seda, et äkki oleks võimalik hoopis tööstaaži eh, paikapanemisest rääkida oma esitluses ma sellest ei rääkinud, kuid äh, Business Europe seisukoht on see, et äh, esimene samm peaks olema pensioniea tõstmine, kuid pärast seda on terve rida meetmeid, mida liikmesriigid saaksid kasutusele võtta selleks, et äh, tegelik pensionile mineku iga natukene kõrgemaks tõsta, see kõik sõltub liikmesriikidest, vahendeid on palju, automaatset kohandamissüsteemid on, on üks viis, üks viis oleks võib-olla ka see, et töötada välja mingisugune raamistik liikmesriigi tasandil, kus on väga selgelt ära defineeritud äh, see, et äh, mis on ette nähtud siis, kui inimene läheb eelpensionile, et millised äh, pensionikärped siis ette nähakse, kui ta läheb hiljem, millise boonuse ta saab ja nii edasi ja nii edasi nüüd, mis puudutab äh, vanuselise diskrimineerimise vastast võitlust, loomulikult äh, selline asi on täiesti vastuvõetamatu igasugustel tingimustel, see ei ole lubatav ja meie tööandjatena toetame seda kahel käel. loomulikult on väga palju ettevõtteid, vaatamata sellele, mida väga paljud siin täna on öelnud, on siiski ettevõtteid, kes tahavad võtta meetmeid selles, nendes küsimustes äh, ma olen näinud väga paljusid selliseid ettevõtteid, kes, kellel on pra-, probleemid äh, Äh, programmid äh, tööohutus ja tervishoiu osas, aktiivse vananemise alased kavad, äh, nad on sisse toonud projekte tagamaks selle, et et nad suhtuvad ähm, loovalt nii-öelda selles, et neil on erinevas vanuses töötajaid töövõtjate seas aga ega siis äh, töötajate nii-öelda kulutulu analüüs ei sõl-, ei puuduta mitte ainult vanemaid äh, töötajaid, vaid kõikide töötajate puhul tuleb see, see analüüs läbida ettevõtete jaoks. siis veel mõned küsimused Business Europe'ile, mis olid suunatud kõigepealt äh, direktiivi ülevaatamine, tööandja pensionite kogumisasutuse direktiivi osas, Äh, minu meelest sisuliselt seda ei tohi, ei peaks praegu muutma, tehnilised muudatused, see on äh, loomulikult äh, mõjutanud teatavalt olukorda, näiteks piiriülene temaatika. ja siis, kui me sellest direktiivi muutmisest räägime, siis probleemina on välja toodud see, et liikmesriikides rakendatakse seda väga erinevalt ja et just nimelt piiriülene kui selline tegevus äh, on defineeritud äh, liikmesriigiti ka erinevalt. ja seega me peaksime keskenduma nende reeglite selgitamisele, mitte nende uuesti sõnastamisele nüüd äh, pensioni sissetuleku allikate mitmekesistamine, siin ma rääkisin tegelikult mitmekesistamisest esimes-, erinevate sammaste vahel, esimese, teise ja kolmanda vahel, liikmesriigid teevad selle otsuse lõpetuseks, kuid äh, kui me mitmekesistame allikaid kolme samba vahel, siis see on kõige parem viis, kuidas tagada piisavalt pensionid tulevikus. ja viimane märkus, kas meil on vaja süsteemsemat seadusandlust pensionite osas Euroopa tasandil, tööandjapensionite osas, selleks et riske maandada meie ei ole maksujõuetuse reeglite, lisareeglite osas äh, pooldaval seisukohal, see ei ole sobiv äh, pensionifondide osas, lisaks sellele see tõstaks ka pensionifondidega seonduvaid, seonduvaid kulusid kõrgelt, äh, oluliselt ja ja loomulikult ähm, pensionifondi liikmeid mõjutaks see ka. ja nüüd Etuki esindajal sõna. suur tänu, proua esinaine palju küsimusi esitati ja ma kõigile ei jõua vastata, valin välja ainult mõned nendest. küsiti sellest, et milleks te räägite tõesti ainult pensionieast, sellepärast et me vastame rohelisele raamatule, mis sellest räägib, viis korda räägib ta pensionieast ja pensioniea tõstmisest, aga läheme asjasse nüüd äh, sügavamalt sisse. kui me räägime pensioniea tõstmisest, aga samas ei räägi äh, tegelikust äh, tööturult sellest äh, äh, lahkumise east, siis on see täiesti mõttetu arutelu, ma ütlesin seda juba enne. väga oluline on need kaks iga omavahel nii võimalikult, nii palju omavahel lähendada kui võimalik. tegelik tööturult lahkumisiga ja, ja riiklik pensioniiga. teine märkus Öeldi siin seda, et, et mul ei ole õigus, kui ma ütlen, et demograafilist probleemi ei tohi üle tähtsustada. ei tohi, sellepärast et see on tsükliline probleem, see tuleb ikka ja järele tagasi, mul oli juba ennegi see probleem olnud. Nendes Euroopa riikides, Lääne-Euroopa riikides peaasjalikult sotsiaalkindlustussüsteem, mis võeti vastu pärast teist maailmasõda, juurutati siis, kui demograafiline olukord oli hoopis soodsam aga miks seda süsteemi siis tollal rakendati, sellepärast et töökohti oli. Euroopa üle, ehitas ennast uuesti üles. ja sellepärast meie seostamegi kvaliteetsed töökohad äh, pensioni äh, rahastamise äh, allikatega, see on täiesti ilmselge. räägiti siin ka meeste ja naiste võrdsusest, eriti pensioni hetkel aga keegi rääkis siin valemitest, mina ei armasta eriti äh, aritmeetikat, aga äh, täna äh, naiste palgad on kakskümmend protsenti väiksemad kui meeste pensionid, siis kuidas te üldse saate ette kujutada, et pensioni hetkel siis on nad järsku võrdsed, see on võimatu äh,. tegutsema peab palgavahede osas ja kas on võimalik äh, äh, see koorm, koorem anda edasi järgnevatele põlvkondadele, see ei ole mingi koorem, see süsteem lihtsalt äh, toimib niimoodi. ja esimese samba süsteem ehk siis riiklike pensionite süsteem, keegi ütles, see on kõige solidaarsem ja kõige turvatum, ma tõesti arvan, et täna äh, on äh, aktiivsed äh, töötajad need, kes äh, rahastavad tänased pensionid ja nii edasi ja nii edasi, ei tohi sellest loogikast taganeda. sellepärast, et muidu tekivad süsteemid, mis on, sõltuvad kapitaliturgudest ja seega on väga riskialtid ja teie küsimused on täiesti õiged ja ma olen teiega nõus, proua Harkin, kuid ärgem unustagem seda, et on teatavad põhiprintsiibid, mis on kõige aluseks. nii et äh, ametiühingu tegelase jaoks ma olin täna suhteliselt rahulik äh,. proua Peres ütleb, et me kuulame kõik ära äh, ja järgmine äh, organisatsioon. suur tänu, proua esinaine, proua Harkin küsis kohe minu käest küsimuse eelpensionite osas ja, äh, ja mis on nende eelpensionite mõte? see on süsteem, mida on kõik kasutanud viimastel aastatel ja mis äh, kriisi ajal on jätkunud, see on lahendus, äh, mille vastu meie oleme võid-, võidelnud VKE-dena. VKE-del on vaja vanemat tööjõudu, samuti kõiki on vaja ära kasutada ja eelpensionid äh, ei ole mitte kunagi aidanud luua noortele inimestele töökohti üks-ühe vastu, see on täielik viga, see on lahendus, mis ei ole õige ja tõeline lahendus. et äh, kui inimesed lähevad äh, pensionile, siis need töökohad üldiselt kaovad. mida kauem on vanemad inimesed tööl, seda rohkem on või-, ei ole tähendab õige see, et kui inimesed lähevad eelpensionile, siis noored tulevad nende asemele mida kauem vanemad inimesed on tööl, seda kasulikum meie jaoks. ja sellepärast ma olengi rõhutanud sellele, et äh, pensioniiga peab tõusma ja paralleelselt peab tõusma ka see iga, millal minnakse tegelikult pensionile paralleelselt ja veel töötervishoid, tööohutus, elukestev õpe, tootlikkus, palkade tootlikkuse küsimus ja nii edasi, need on kõik küsimused, kuidas, kus Euroopa saaks sekkuda. ja nüüd äh, veel äh, finantsmotivatsioon, härra Koferati rääkis sellest täiesti õigesti, äh, me peame tagama paindlikkuse, et inimestel oleks õigus valida Äh, kas tööle jääda, jääda tööle osalise tööajaga, lahendusi on palju ja siin me peame olema jällegi loovamad põlvkondadevaheline solidaarsus absoluutselt hädavajalik, äh, see on see, mille alusel, millele meie süsteem üles ehitatud, kuid loomulikult ka sammaste mitmekesisus äh, tuleb tagada, sellepärast ma rääkisingi mitme samba süsteemist, kolm sammast, äh, tuleb inimesi teadvustada sellest, et nendel on vastutus kanda meil on jah, solidaarsus põlvkondade vahel, kuid igaüks peab ikkagi enda eest ise hoolitsema ja tõesti, meie jaoks on pensionid nii-öelda edasi lükatud palga saamine. suur tänu, härra Carlo Barretti. Grazie, provo in italiano perché ho ascoltato le domande in italiano e quindi. suur aitäh, püüan itaalia keeles nüüd rääkida. me räägime siin raamistikust ja meetodist. minu silmis on väga tähtis et luuakse püstitatud eesmärkide raamistik. mis siis teha? me peame sellele vastama. me ei saa ju Euroopa tasandil võtta vastu otsuseid siseriiklike süsteemide kohta, kuid me saame välja töötada meetodi. me saame seda dialoogi korras käsitleda, silmas pidades Lissaboni lepingust tulenevaid võimalusi, me saame arutada asja sotsiaalpartnerite vahel. me saame otsustada selle üle, kuidas püstitatud eesmärkideni jõuda, arvestades liikmesriikides valitsevat erinevat olukorda. nii sest Euroopa tasandi ja liikmesriikide vahel, vahel peab olema side, see ei pea olema väga jäik, aga piisavalt paindlik selleks, et me, et äh, liikmesriigid järgiksid üle-euroopalist eesmärgipüstitust. me peame öö, äh, rakendama üleeuroopaliselt, aga ka liikmesriikides töötajaskonna kvalifikatsiooni tõstmise meetmeid. Neid senisest paremini koolitama, tagama selle, et tööle, tööturule tulnud inimesed ei töötaks mitte viiekümne viie, vaid kuuekümne viienda eluaastani. me peame vastama küsimusele, kuidas teha lõpp diskrimineerimisele meeste ja naiste vahel. seega, nagu öeldud, me peame looma raamistiku, meie eesmärgid on selged, me peame otsustama meetodi kasuks, kuidas nendeni jõuda, aitäh! suur tänu, viimasena sõna härra Timmermannile, kes esindab Euroopa juhtivtöötajaid aitäh, ma vastaksin kõigepealt raportööri küsimusele, et kes pensionite eest tulevikus maksma hakkab. meie arvates on äh, rahastamise probleem seotud tööturuga on äärmiselt vajalik tööturule tuua rohkem inimesi ning äh, kuna ma esindan organisatsiooni, mille liikmed on oma ülesandega toime tulnud, siis ma tahaksin öelda, et me ei vaja igasuguseid töökohti, vaid kvaliteetseid ja hästi tasustatud töökohti, sellepärast äh, sellised töökohad suudavad rahastada jätkusuutlikke pensione. ilma selliste töökohtadeta see lihtsalt ei oleks võimalik Äh, siit jõuame ka küsimuseni äh, pensionile mineku ea kohta. arutati, et äh, kas noorte ja vanemate inimeste vahel ei ole justkui huvide konflikti. ma kaldun nõustuma sellega, mida ütles minu naaber proua Volosinskis. meie kogemuste põhjal on eelpension või varane pensionile minek Äh, mänginud äh, väga olulist rolli kogu ühiskonna jaoks, sealhulgas ka nooremate inimeste jaoks. aga ei ole tingimata parandanud noorte võimalusi tööturul läbi lüüa. Äh, seetõttu ma leian, et me peame proovima kõiki, mõlemat lahendust, nii vanemate inimeste töötamise võimalusi kui ka nooremate võimalusi tööd saada. mis puudutab vanuselist diskrimineerimist, jah, meie organisatsioon soovib, et komisjon kasutaks neid pädevusi, mis tal on, selleks, et võidelda vanuselise diskrimineerimise vastu. kui me kõneleme vanuselisest diskrimineerimisest, siis see ei puuduta mitte üksnes vanemaealisi töötajaid, vaid mõnikord ka nooremaid töötajaid. näiteks äh, siin on kas või miinimumvanus selleks, et pensioniõigust üldse saada ma olen nõus ka sellega, mida ütles härra Mann äh, töötajate säilitamise kohta, et see on äh, üks motiiv, miks on loodud äh, tööandjapensionid. Need tööandjapensionilubadused tähendavad stabiilseid töösuhteid ning seda, et mõlemad pooled soovivad, et see töösuhe kestaks nii et, et kui mõlemad pooled siis ähm, hindavad stabiilsust, siis ei tohiks neile paindlikkust peale suruda. aitäh! Äh, suur tänu selle debati eest, see on meie komisjonile äärmiselt suure strateegilise tähtsusega pensionite küsimus äh, muidugi tänases äh, majanduskontekstis on äärmiselt tähtis järgmine kord, kui me proua Omretini raportist räägime, on kahekümne teisel novembril, tegemist on siis esimese äh, arvamuste vahetusega ja erinevad äh, esindajad on siis ka kohal. Äh, suur tänu kõikidele selle debati eest, aga praegu ja läheme edasi päevakorrapunkti juurde seitseteist aga enne seda, kas proua Morva on kohal? Euh, äh, nimelt äh, ma tahaksin, et me tuleksime tagasi küsimuse juurde, millele viidati selle istungi alguses, nimelt proua Zimmeri raportile esitatud muudatusettepanekutega seonduv. mõned koordinaatorid ei olnud eelmisel koordinaatorite kohtumisel kohal eelmise nädala neljapäeval. Eh, nimelt eh, proua esinaine eh, rääkis mulle sellest kõigest. kas on mina läinud lolliks või on tabanud amneesia meie koordinaatoreid? nimelt me täiesti selgelt otsustasime, et see kokkulepe, mille Naisõiguste Komisjon ja äh, tööhõivekomisjon omavahel äh, sõlmisid, äh, nägi väga selgelt ette pädevuste äh, lahutamist, see saadeti kõikidele koordinaatoritele, sellesisuline kiri ja variraportööridele, mis võttis äh, täiesti selgelt kokku meie üheksanda septembri kohtumise äh, sisu ja sellest äh, me rääkisimegi. mul on see asi veel väga hästi meeles seega, et kas variraportöör ei olnud kohal sellel kohtumisel, siis on või ja sellepärast nad ei teagi, et meie tegeleme vaesusega ja naistekomisjon tegeleb naiste küsimusega. selge eraldatus. ma ei taha tulla tagasi selle pädevuste jaotamise kohta, ma, ma ei kavatse selle asjaga tegelema hakata enam enamus muudatusettepanekutest, mis selle pädevuste jaotamise reegliga kokku ei lähe. Neid on kaks fraktsiooni, kes selle vea tegid. veel variraportööri allkirjaga ja tekib minul seega küsimus kas need nüüd esitada uuesti naisõiguste komisjonile? üheksas detsember on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg või esitada siis suulisi muudatusettepanekuid, mille, mille kohta ennem saadetakse meile kirjalik äh, teatis, selleks, et nad oleksid vastuvõetavad. kas siis inglise või prantsuse keeles, need on minu ettepanekud sõna härra Serkasele, aga teil on ainult üks minut, mitte sekund ka rohkem. jah, täitsa selge. see vaesus puudutab seda komisjoni, naised puudutavad teist küsimust ja niimoodi me seda asja öö, äh, koordinaatorite koosolekul arutasimegi koordinaatorid kontrollisid kõiki muudatusettepanekuid. ma teen raportööri, variraportööri ja koordinaatoritega koosoleku. nüüd on korras siis jah, mõelge siis sellele, kas eh, saadame need eh, muudatusettepanekud eh, lõppsõnastuses äh, naisõiguste komisjoni või ei. me ei saa siin enam rääkida äh, me oleme nõus sellega, ühesõnaga kõik. ja nüüd äh, viimane päevakorrapunkt, äh, sisuline. ma pean siin vabandama meie küllakutsutute ees, sellepärast et me oleme ajakavast kõvasti maas nimelt äh, Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon peaks meile siis nüüd esitlema oma uuringut Kliimamuutus, uus tööstuspoliitika ja väljapääs kriisist ja sõna saab meie esindaja. proua esinaine, ma saan aru, ma olen äh, Prantsuse päritolu äh, ametiühingu tegelane ja, ja sa, et pensionist rääkimine võtab aega palju, meie, meie koduriigis ikka väga palju, aga ma tutvustan teile seda uuringut, oleme andnud teile ka brošüüri selle kohta, räägin natukene vähem, sellepärast et aeg on ümber saamas ja üritan siis kokku võtta mõned küsimused. see uuring on jätku-uuringuks esimesele uuringule, mille meie konföderatsioon on teinud kliimamuutuste kohta aastal kaks tuhat seitse ja uurisime siis seda, mida see kõik tähendab töökohtadele äh, ja tegime seda koostööd ÜRO-ga ja sealt tõusetus kaks kontseptsiooni, kõigepealt äh, kõigepealt ülemineku kontseptsioon ja siis enne, äh, tähendab ennetuskompensatsioon kõigepealt ja siis ülemineku kontseptsioon. Äh, ja üsna mitu korda on pärast seda välja öeldud seda, et kliimamuutustel on väga selged mõjud maailma erinevatele piirkondadele, suurendavad erinevusi piirkondade vahel, sealhulgas ka Euroopas ning äh, äh, vabaühendused on ko-, koos ametiühingutega koostanud alliansi, mille peamiseks sõnumiks on see, et äh, me ei saa kliimamuutustele läheneda mitte ainult kui eraldiseisvale problemaatikale, vaid nägema seda kõike sotsiaalses ühiskondlikus kontekstis. ühesõnaga, me tegime, koostasime siis selle uuringu ja keskendusime tööstusstrateegiale Äh, uuring on väga lai, äh, sektoripõhine, tegime seda koostöös oma erinevate liikmesorganisatsioonidega ja rõhutaksin mõningaid aspekte. kõigepealt äh, süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine on tõeline väljakutse, see on tänane väljakutse, aga ka homne väljakutse, väljakutse uutele tehnoloogiatele koos võttes tehnoloogiad ja investeeringud teadusuuringutesse, siis iga sektorit tegelikult see järgnevatel aastatel puudutab. ühesõnaga teema, mis puudutab absoluutselt kõiki poliitikavaldkondi ja kogu tööturgu. eriti tuleb võidelda teatud töökohtade eest Äh, mis äh, tuleb siis asendada nii-öelda nende ökotöökohtadega. kuid siit tekib muidugi koolitusproblemaatika äh, ja see on muidugi otseselt seotud teaduse ja arendustegevuse alase te temaatikaga. nüüd need suunised, millega peaks arvestama. üks nendest kindlasti on see, et meie uuring näitas, et ma tsiteerin siis natukene uuringut, nimelt elektrienergia, äh, metallitööstus, keemiatööstus, äh, alumiiniumitööstus, äh, klaasitööstus Äh, autotööstus ning isolatsioonimaterjalide tööstus, kõik on sellest puudutatud ja nende erinevate sektorite seas üritasime siis välja sek-, selgitada, äh, kas on mingisuguseid suuniseid anda. ja esimene asi, mis ma võin öelda, et mis iganes äh, sektorist me siis räägime, on see, et ülemaailmne nõudlus on väga suur kõikide nende tegevuste kasvamine muidugi mõjutab tervet maailma. nõudlus äh, maailma tasandil on väga suur, kuid küsimus on selles, et millised on siis arengud, kuidas me sellele nõudlusele vastame. miks ma sellest räägin? sellepärast, et äh, põhimõtteliselt on siin Euroopa jaoks üks tõsine väljakutse. kuidas me vastame homsele nõudlusele? Euroopa praegu annab kolmkümmend protsenti kasvust aga aastal kaks tuhat viiskümmend ainult üheksa protsenti ja me peame vaatama, kas Euroopa jääb äh, oluliseks tööstuskeskuseks maailmas või mitte nendes erinevates sektorites. kuidas äh, maandada riske, äh, mille toob endaga kaasa süsinikuleke? tärkavate majanduste kasvuprotsendid on väga suured ning eh, sellega muidugi kaasneb eh, süsinikuleke, toon teile väga lihtsa näite. Eh, täna tsement, täna tsementi eksporditakse Euroopast laevadega. ja suured hargmaised ettevõtted, Hiina ekspordivad siis oma tsementi eh, siia-sinna, kui ta on oma tootmise üle viinud näiteks Hiinasse. Euroopa kõige suurem tootja teeb seda täna Hiinas. ühesõnaga, viiakse tootmine üle teistesse riikidesse. ühesõnaga, kõigepealt süsiniku lekke oht nii nagu need uuringud on näinud ja teiseks, tärkavates riikides avatakse praegu massiliselt äh, teaduskeskusi, laboratooriume ja nii edasi. nüüd äh, finantskriis äh, arenguriikide tööstuspoliitika, see puudutab kõiki sektoreid kas äh, suudame me läbi teadus- ja arendustegevusega vastata adekvaatselt vajadustele, mis seatakse pikale ja kes-, ja keskpikale äh, nõudlusele, nõudlusega seoses. Äh, Monti raport homse ühisturu kohta, nad on teinud ettepaneku ülehomse tööstuspoliitika osas järgnevatel nädalatel, vist detsembris, on tulemas energianõukogu, mingi, siis peaks välja kujunema see, kuidas Euroopa energiapoliitika välja hakkab nägema. kuid me peame vaatama, milline on Euroopas mastaabisäästu võimalused selleks, et tagada mingisugused arengud selles sektoris ja sektor on äärmiselt energia intensiivne ja eeldab tõsiseid teadusuuringuid. me ei saa olla rahul sellega, nii nagu me oleme olnud juba aastaid, lihtsalt äh, olla nõus äh, tõdeasjaga, et äh, väike on kaunis, small, small is beautiful äh,. äh näiteks äh, laine, lainepikkuste ärakasutamine, see on äh, tasuta ressurss, kuid sellele ei ole absoluutselt tähelepanu pööratud äh, nii et äh, meie vastus praegu on poolik Euroopast, kui me tahame kuidagi reageerida äh, tänastele arungatele ja tahame Euroopa koha alles hoida, siis äh, peame siiski sügavuti minema. nüüd kuidas, mis on meie jaoks oluline, on süsinikunormid paigas hoida tuleb avada Euroopas arutelu läbipaistvuse ja järgitavuse osas äh, äh, ja Euroopa äh, noteering, ähm, noteeringuasutuse loomine samuti süsinikunormidest rääkides tihti öeldakse, et see pärsib meie konkurentsivõimet, kuid sellest räägitakse ametiühingus väga palju kui Rich omal ajal vastu võeti, järgitavuse osas ennetavad meetmed, sildistus ja nii edasi, me arvasime, et tegemist on protsessi algusega, mis levib Euroopast kaugemale maailma tasandile ja Reach vastas kahele aspektile. homseks tehnoloogiaks on nanotehnoloogiad ja seega Reachi protsess on tegelikult esimene samm mida kõrgemale on arenenud tehnoloogiliselt meie ühiskond, seda rohkem on vaja rõhuda järgitavuse põhimõttele. sotsiaalsed ja eelarve ebakõlad äh, kujunevad äärmiselt oluliseks ja hakkavad turgu määrama. ja mõjutama otseselt tingimusi turgudel. ja ka see tuli väga välgelt selgelt välja meie uuringust. ma teen väga lühidalt kõik äh, probleemid, mis on seotud metallitööstusega näiteks, meil on vaja tehnoloogiaplatvorme selleks, et hinnata neid, äh, meil on vaja hinnata neid platvorme, koostööd äh, tööstussektorite vahel, see on täiesti selgelt näha, eriti süsiniku sidumise osas siis uurisime ka eh, süsinikuga seonduvat, eh, süsiniku puudmis, püüdmis- ja ladustamisega seonduvat eh, põhimõttes kokkuleppemisele jõudmine on oluline. Hiina Ühendkuningriigid praegu kulutavad miljon, miljardeid teadusuuringuteks selles osas. energiavajadus maailmas on kolossaalne selleks, et rahvastiku nõudmistele vastata Äh, Euroopa äh, praegu põhimõtteliselt ei ole mitte mingisuguseid energiavarusid äh, ja seega meil on vaja sellist vastust, mis selle probleemi lahendaks, näiteks süsiniku püüdmise läbi, Ühendkuningriigis on läbi viidud väga tõsiseid uuringuid selles osas ka ja Saksamaal, aga probleem puudutab just nimelt ladustamist aga veelgi äh, raskem on probleem on see, et äh, kui kaua meil on siiski neid äh, fossiilkütuseid. nii et üleminek on, on samuti väga-väga oluline, mõned parameetrid tuleks veel arvesse võtta, nimelt me toetame äh, ja me oleme teinud äh, ka resolutsiooni, äh, me oleme koostanud resolutsiooni süsinikdioksiidi heitkoguste kärpimise osas, energiatõhususe osas, äh, energiaallikate mitmekesistamise osas ja kui me tahame tõelist üleminekut uuele nii-öelda elukorraldusele, tuleb kõikide nende tahkudega arvestada, niimoodi suudame me luua kvaliteetseid töökohti. ei ole sugugi ilmselge, et Euroopas üldse neid töökohti hakatakse looma, toon mõned näited. kaheksakümmend äh, protsenti tuuleparkidest äh, on Hiinast, äh, aga see töö on seal niivõrd ohtlik, et töötajad saavad seal töötada ainult kolm nädalat korraga kõikidele nendele asjadele tuleb äh, mõelda. patareid, kõik, kõik asjad meil töödetakse äh, Hiinas. Äh, peamised energiakandjad seega toodetakse Hiinas. mõtlema ei pea mitte ainult sellele, vaid ka sellele, kuidas neid seal toodetakse. ühesõnaga, kvaliteetsed töökohad meie jaoks väga olulised. energiatõhususe osas veel üks näide töökohtade loomise potentsiaal siin on suhteliselt suur, näiteks ehitussektoris Euroopas. ma rääkisin sellest juba ka roheliste ees, ehitussektoris äh, töökohtade loomine öö, ähm, on äh, ehitussektor on kindlasti see sektor, kus, mis tuleb eraldi ka-, äh, vaatluse alla võtta, seal on kõige rohkem musta, musta tööd, seal on kõige rohkem korruptsiooni, seal on kõige rohkem rahapesu, mis iganes äh, riigist me ka räägime ja seega on seal kvaliteetsete töökohtade loomise potentsiaal tohutult suur ja see on ka väga oluline äh,. Kuid selleks muidugi peab teatud äh, tingimused paika panema. Äh, ja, ja vaja on siin sotsiaalsete dialoogi me oleme jõudnud praegu ajahetkesse, kus äh, Euroopa peab jõudma tasakaalu nii normide, normide austamise, järgitavuse vahel ning nende eesmärkide vahel, mida komisjon on välja kuulutanud ning äh, me oleme rääkinud ka sellest, et äh, sotsiaalne dialoog peab olema selgemates raamides, kui me oleme huvitatud sellest, et tööturu osapooled omavahel räägiksid. me oleme erinevate tööturu osapoolte vahel, töövõtjate ja amet, tööandjate ja ametiühingute vahel äh, ühisuuringu käivitanud, oluline on koostöö selles valdkonnas, räägime me siis kas või koolitus- või haridustegevusest ja üks teema, mis meie jaoks veel praegu on väga oluline, on see, et meil on vaja kindlasti äh, nii-öelda töökohtade äh, mitmekesistamisest, meil on vaja suuremat teavitustööd, meil on vaja rohkem analüüsi selle kohta, milliseid äh, tagajärgi toovad kaasa näiteks sellised äh, direktiivid nagu REACH ja nii edasi need kõik on väga olulised elemendid äh, äh, ka töökohtade jaoks. kliimamuutused äh, kujunevad kindlasti elemendiks, mis on ka uue tööohutuse, töötervishoiu alase töö aluseks Äh, taastuvad äh, energiat, bioenergia, kõik see, sellest ma libisen praegu üle, kõike seda me toetame, neid arenguid. autotööstuses äh, näiteks on juba näha, et meil on kindlasti vaja mõelda sellele, et see üleminek on väga keeruline kas me läheme üle tänastelt autodelt hübriidautodele, elektriautodele, aga igal juhul äh, see võtab aega, see üleminek. Äh, autotööstuses äh, tulevad täiesti uued tegurid mängu aastate pärast. näiteks süsinikusektoris Euroopa peab mõistma, milline on olukord kõikides liikmesriikides Äh, kliima- ja energiapakett, mis kahe tuhande üheksandal, kahekümne kaheksandal aastal esitati, seal alahinnati äh, tänase energiasüsteemi olulisust. näiteks Poola puhul tuli see väga selgesti välja. me peame teadma täna, äh, millised on olukord, olukord erinevates liikmesriikides, millised on erinevad kasutatavad poliitikat Eh, me ei saa ju ometigi eh, võrdsustada neid riike, kes eh, üheksakümmend protsenti energiast toodavad just nimelt süsinikupõhiselt teiste riikidega ja nii edasi, nad ei saa üksinda seda üleminekut lihtsalt välja kanda. nii et igasugused kaasfinantseerimismeetmed ja nii edasi tulevad siin mängu. ma võiksin teha kõike seda palju pikemalt äh,, kui praegu, kuid üritasin mitte liiga palju aega raisata, aga olen seda teinud vist nii sellegipoolest. suur tänu, noh, suur tänu selle uuringu tutvustamise eest, see on äärmiselt oluline, sellepärast et see natukene rikastab meie arutelu. ma oleksin lootnud küll, et kõik meie saadikud on kohal selle uuringu tutvustamisel äh, Eh, sellepärast et selliseid uuringuid me saame ära kasutada oma teoreetilistes aruteludes. kui ehm, tõlgid on nõus, ütleb proua esinaine, siis me võime natukene ajast minna üle, mitte väga palju, aga <laughs> proua Schröter ja siis proua Steinbrück. jaa, suur aitäh sellega abil on meil võimalik jätkata eelnenud diskussiooni. me arutasime selle käigus ju nii mõndagi detaili, muuhulgas seda majanduslikku raamistikku, et edendada oma arutelusid ja olla oma sõnastuses võimalikult täpne. näiteks Ameerika Ühendriikides püüavad keskkonnaorganisatsioonid ja ettevõtted välja töötada ühisstrateegiaid ja meil oleks tegelikult väga tore, kui me suudaksime seda teha ka liikmesriikide tasemel. minu meelest on selles ülevaates väga oluline ka see, et me ei ole pööranud oma tähelepanu mitte ainult uutele tootmisharudele, vaid ka nendele öö, vanadele tootmisharudele, et oleme pööranud tähelepanu väljaõppele ja täiendõppele selleks, et mitte jääda kõrvalseisjaks, kui energiaturul lahendatakse erakordselt olulisi küsimusi. Te rääkisite energiamahukatest tootmisharudest ja, ja sellest, et on oluline energiamahtud, mahtude, mahtusid vähendada tootmisprotsessis, näiteks terase tootmisel selleks, et tõepoolest näidata, et tegemist on terastootega, terasest tootega äh, tuulegeneraatori jaoks, äh, mis, mida on toodetud öö, äh, vähendatud energiamahutavuse tingimustes, see oleksid konkreetsed näited ja annaksid tõuke niisuguste toodete edasiarendamiseks tuginedes sellele raportile töötan Saksamaal koos ka meie ettevõtetega ja selles mõttes oli huvitav kohtumine klaasitööstuse esindajatega, äh, kus tuli ka teemaks energiatõhususe küsimus ja äh, sellise energiatõhususe saavutamisega kaasnes Saksamaa klaasitööstuses äh, Äh, suur tootlikkuse tõus, mis näitab veel kord seda, et ka vanades klassikalistes tööstusharudes on nõnda öelda vanas tööstusriigis võimalik edasi minna ja edu saavutada. minu arvates on oluline öö, äh, hoida meie edasise tähelepanu keskmes raportis rõhutatud ja nimelt koolituse ja täiendkoolituse tähtsust, sest eh, see on väga oluline, mis ei ole küll ametiühingute klassikaline ülesanne, kuid aitab meid kõiki edasi. proua Steinbrück ja kas keegi soovib veel sõna, siis, siis palun, aga proua Steinbrück. aitäh olen nõus sellega, mida ütles Pašet, ma täit-, tahaksin tänada Euroopa Ametiühingute konverentsiooni, minu arvates on oluline seda teemat laev, käsitleda võimalikult laia vaatenurga alt, selleks et leida lahendusteni muuhulgas ka keemia ja autotööstuse jaoks. ma olen väga paljudel kordadel arutanud eh, tööstuspoliitika konflikti ehm, keskkonnaga ja selles mõttes on need ettepanekud, mis on suunatud tulevikku ja selle konflikti ületamisele alati teretulnud. ja on tõepoolest teretulnud, et töövõtjad aktiivselt ise osalevad selles protsessis, muuhulgas selles osas, mis puudutab nende koolitamist ja äh, täienduskoolitust. sotsiaaldemokraatide fraktsioon töötab praegu ka ökotöökohtade äh, dokumendi ettevalmistamise kal kallal ja selles mõttes on meie seisukohalt väga oluline nii käesolev raport kui ka roheliste töökohtade loomine üldse ja tegelikult on vahel päris teretulnud, kui pisiasjadelt tõusetuda laiemate horisontideni. suur tänu! minul on neli märkust teha. kõigepealt Hiina äh, jõupingutused, äh, ma rõhutan seda ikka ja jälle, sellepärast on tekkinud meil selline illusioon, et meie oleme leidnud selle suurepärase võimaluse uute töökohtade loomiseks, need ökotöökohad kuid äh, samas unustame ära selle, et see ei pruugi üldse nii minna ja teiseks Hiina strateegia. Äh, Hiina strateegia äh, praegu ei vasta küll võimalikele rahvusvahelistele kokkulepetele, kuid loomulikult Kopenhaagenis kõik see varises kokku. Hiina keskendub oma konkurentsivõimele ja loomulikult see konkurentsivõime, teinekord võib konkurentsivõime tagaajamine töötingimustele alati kasuks ei tule. nüüd veel koolitus. tegelikkus. me ei räägi siin suurtest äh, strateegiatest, energiastrateegiatest kuid me peame rääkima näiteks elamumajanduse uuenemisest, see näeb ette eh, loomulikult seda, et me peame keskenduma VKE-dele, me oleme näinud täiesti uue süsteemi väljakujunemist, VKE-d ja väga väikesed ettevõtted, ehm, kes ei suuda teha tohutuid investeeringuid. kolmandaks nimelt äh, süsiniku maksustamine. ma lugesin äh, väga hoolikalt läbi selle, mida te ütlesite, siin on nii mõndagi õiget, aga te ei äh, räägi nii-öelda energiarami loomisest selleks, et käitumistava muuta, selleks, et me saavutaksime oma eesmärgi, et energiatarbimine väheneks kakskümmend protsenti, siis võib-olla hinnapoliitika jah, on selles väga kasulik, kuid äh, huvitav on see, et kui me tõstame energia hindu, siis see mõjutab äh, perede sissetulekut äh, ja see on otseses vastuolus selle progressiivse Äh, nii-öelda eelarvepoliitikaga, mida me oleme toetanud, kõige rohkem saavad äh, äh, kahju sellest vaesemad perekonnad. nii et kuidas siis jah, tõesti hindade läbi mõjutada käitumismalle, kuid samas loomata siis tohutut sotsiaalset ebaõiglust ühesõnaga, kas siis selline nii-öelda miinimumenergia turvalisus tagada või mitte. ja viimas, kasutan ära võimalust, et, et olete kohal ja küsiksin, et milline on olukord praegu mittekonkurentsivõimelistes süsinikukaevandustes, söekaevandustes? Ehm, praegu äh, me ju teame, et neid kaevandusi on Hispaanias ja Saksamaal, arutelud käivad selles küsimuses, et kas äh, riigi abi peab jää, jääma paika nende kaevanduste jaoks. komisjon äh, tegi ettepaneku need tühistada aastal kaks tuhat neliteist ja praegu nõukogus praegu käib suhteliselt suur ja vilgas arutelu selles küsimuses, et see lükata edasi aastasse kaks tuhat kaheksateist ja parlament äh, peaks ka nagu sekkuma selles küsimuses ja kasutama ära siis äh, teie kohalolekut praegu, et natukene selgitusi saada, suur tänu! suur tänu kõikide nende küsimuste eest! koolitus. me peame mõistma, et meie esimeses uuringus äh, rääkisime me just nimelt äh, siis äh, töökohtade nii-öelda, töökohtadel hoidjate teavitamisest ja nii edasi. ma olen sellest väga palju rääkinud, nimelt kui me räägime ökotöökohtadest. me ei saa Äh, nende töökohtade loomisega tuua sisse järjest rohkem ebakindlaid töökohti. Äh, loomulikult kiusatus on suur, aga me ei tohi sellel lasta sündida, me ei saa neid ökotöökohti vastustada teistele. ja ma olen nõus sellega, mida ütles proua esinaine OSCD eh, vist paar nädalat tagasi alles tuli välja oma uuringutega, millega ta ütles, et eh, otseselt välisinvesteeringud eh, praegu tegelevad nii-öelda majanduse roheliseks muutmisega. see on ka meie homne eesmärk mitmekesistada oma tööstussektorit, nanotehnoloogia, taastuvad energiaallikad, jõu andmine või tähendab ärakasutamine, taastuvat energiat ala, ärakasutamine, mida me täna veel ju ei näe täies mahus ja kõiki töökohti see puudutab, sellepärast et praegu on selline kiusatus, et äh, tavalised töökohad satuvad ohtu äh, ka sotsiaalse surve all. aga sellistel poliitikatel, nagu te aru saate, võivad olla vägagi negatiivsed tagajärjed. me peame rääkima kõikidest töökohtadest. pärast seda siis juba tööstussektoris töökohad muutuvad, see on ilmselge, kuid need muutused peavad toimuma nii soodsates tingimustes kui võimalik, me peame tegema eeltegevust, eeltööd ja nii edasi. ja tõesti, komisjoni ja, ja Belgia eesistujaga praegu me oleme rääkinud äh, restruktureerimiste raamistiku loomisest, ennetava raamistiku loomisest, meil on vaja mingisuguseid instrumente, mille abil meil oleks vaja ennetada selliseid suuri restruktureerimisi. meil peab olema väga selge nägemus äh, nii sotsiaal, äh, tähendab, sotsiaalne nägemus nendest muutustest ja seega tuleb vabaühendustega nii palju koostööd teha kui võimalik. nüüd, mis puudutab hindasid, äh, selles äh, resolutsioonis, äh, selles doku-, uuringus me hindadest ei räägi, see on energiaresolutsioonis kirjas, ootame ära, mis saab, sellepärast et on detsembris tulemas energianõukogu ja äh, kakskümmend neli veebruar tulevad kokku riigijuhid energiaküsimustest rääkima ja kasutame ära Belgia eesistumise aega, kellel on ka tulemas novembrikuus vastav konverents selles küsimuses ja siis hakkame rääkima nendest hindadest. kliimapoliitika muidugi võib isegi liikmesriikide sees erinevusi suurendada. energiahindade tõus loomulikult kujuneb tõsiseks probleemiks kõige vaesemale elanikkonnakihile Äh, tõeliseks probleemiks nendele uutele allikatele üleminek ja nii edasi. Äh, ja, ja meil on probleeme ka selle nii-öelda äh, miinimumi tagamisega ja see kõik muidugi puudutab otseselt seda, millistes tingimustes hinnad välja kujunevad. nüüd söekaevandused. üleminekumeetmed räägin siin ametiühingu tegelasena, küsimus mulle esitati, otsustan siis ka vastu, üritan ka vastuse leida siis, kui juba kord küsiti, ega mul ei ole mitte mingisugust konkreetset valemit siin, millega vastuta. ühesõnaga, ma ei hakka siin tagasi lööma. ütlen ainult nii palju, et tänases tõsises majanduskriisi kontekstis, eriti Hispaanias, kus praegu kõik on tõsiselt äh, pinges, tööturud on pinge all, raske öelda, kuidas üldse saaks seda lühiajaliselt lahendada. seega sellised lühikesed lahendused ei sobi, lühiajalised lahendused. sega kujundas esialgse meetodi välja, täna on meil vaja energia osas äh, aga teistsuguseid lahendusi. Äh, kuid muidugi me peame lähtuma sekast, me oleme seda omakorda juba välja pa-, pakkunud, äh, nimelt kui me tahame solidaarsust säilitada. kui me anname järgi solidaarsuse, siis meil tekivad tõsised probleemid. mul alles hiljuti olid arutelud äh, Äh, volinik Krossiga energiaturgude liberaliseerimise osas, selles osas me nägime ju, et äh, maagaasiturg ei ole täiesti tavaline turg, Gazpromiga läbirääkimisi pidada Eestile ja Leedule on täiesti võimatu. Äh, need turud ei ole tavalised turud, investeeringute probleem, seal ei ole probleemi nii palju koolitustes, probleem Euroopas on investeeringute tasandil investeeringud, sellised lühiajalised investeeringud ei huvita kapitaliturge. seega me peame kuidagi neid investeeringuid teistmoodi ligi tõmbama. nüüd äh, need koostööme mõjud, äh, loomulikult äh, meie tahaksime, et need üleminekumeetmed kestaksid kriisiolukorras kauemini suur tänu nende vastuste eest, suureks inspiratsiooniallikaks meile tulevikus Ähm, suur tänu siis äh, teie panuse eest ja sellega me lõpetame. proua esinaine tänab lahkelt äh, kõiki tõlke, kes otsustasid teiega selle tee lõpuni käia. kohtume uuesti kaheksandal novembril. nägemist!